ja me jätkame homme hääletamisega. Läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on ühine arutelu, mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist. siin on viiskümmend kaks raportit. ma tahaksin ütelda härra De Silva Calderale tere tulemast, kes on kontrollikoja president ma ei loe kõikide raportite pealkirju siin ette, ütleb juhataja, viiskümmend kaks on neid kokku, teate neid kindlasti juba hästi. alustame arutelust ja anname kohe sõna ühele raportööridest. proua Kressle saab sõna neljaks minutiks. proua juhataja, äh, kontrollikoja äh, direktor äh, nõukogu esindajad, suur tänu, et olete kohal, me hindame seda, et te olete kohale tulnud äh, komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmine kaks tuhat kolmteist on see äh, teema ja ma saan rahuliku südamega selle toetuse anda. Äh, minu Äh, raporti ja Kontrollikoja eriaruanded äh, räägivad sellest, äh, et liikmesriikide haldussüsteemides on nõrkused, mis juba pikki aegu eksisteerivad. toon välja need vead oma raportis ning pakun ka välja parandusettepanekuid. ma palun kolleege, et nad toetaksid neid ettepanekuid ja ei tahaks muuta seda teksti sellepärast, et eh, see on oluline meie maksumaksjatele. me peame komisjoni järelevalvefunktsiooni toime, eh, tugevdama, seda ma ka proovisin teha, komisjon eh, hakkas, on hakanud juba aktiivselt analüüsima liikmesriikide panuseid, põllumajanduse peadirektoraat on siin eesrindlane, aga teised tegelevad samamoodi aktiivselt. ma tahaksin teid paluda, proua volinik, tugevalt äh, panustada sellesse, et äh, põllumajanduse ja regionaalpoliitika peadirektoreidid saaksid äh, usaldusväärsed statistilised andmed, regi peab tegema koha peal midagi ja mitte ainult audiitorid ei peaks kontrollima kaugelt ning kontrollikoda, mis toimub kui avaldus on tehtud, on komisjonil väga tugev positsioon liikmesriikide üle kui ta tahab saada paremaid andmeid ning rohkem kontrolli ja seetõttu tahaksin ma öelda, et minu suureks pettumuseks olid sotsiaaldemokraadid oma fraktsiooniga, sellepärast et suur enamus nendest ettepanekutest on nende poolt tagasi lükatud. ma palun, et nad täiskogul homme käituksid teisiti, sellepärast et muidu komisjoni ja nõukogu positsioon nõrgeneb Eh, jagatud eh, juhtimine on siin muidugi väga oluline, aga välisabi eh, oli üks punkt, mille üle me rääkisime. neliteist aastat tööd lihtsalt kuhugi ära visata ei ole õige pet-, pettused jäävad pettuseks ükskõik millistel põhjustel. rohelised ja sotsiaaldemokraadid tahavad survestada eelarvet, tahavad rohkem raha Süüria äh, imikute toetuseks äh, eraldatav raha tuleb vähendada poole võrra äh,. praegu teeksin ma ettepaneku äh, jääda kompromissteksti juurde, mis resolutsioonis on ka olemas äh, ning äh, ma Äh, palun ka, et meie komisjonis selles osas äh, olukorras ettekandeid edasi tehtaks. ma olen siin neutraalne, ma ei ole ühe ega teise poole poolt, aga ma arvan, et oluline on vaadata, kuidas olukord koha peal areneb, eriti kui me räägime kõrbes viibivast, viibivatest pagulastest. küsimus ei ole mitte äh, ideoloogiates, samamoodi on oluline International Management Group, millega kaks peadirektoraati tegelevad, eh, ei ole eh, volinike kolleegium veel otsust teinud, eh, kuigi meie koda on seda palunud. meie kodas on IMG läbi juba väga palju valeinfot liikumas ning komisjoni töötajad ja IMG esindajad on huvide konfliktis, see on jõudnud ummikusse ning selles osas tuleb midagi ette võtta, aga seda, neid infokilde, mida jagatakse, ei maksa järgida Äh, tahaksin tänada omalt poolt kõigepealt äh, teid, äh, Kontrollikoja direktor, ning teid, komisjoni asepresident teises astmes ning kõiki komisjoni töötajaid, kes selle menetluse raames on väga palju tööd teinud, on näinud palju vaevat meie küsimustele vastata. tahaksin proua Castillo't ja teisi tänada sekretäriaadist, kes on mind toetanud ning kõiki variraportööre loomulikult ning fraktsioonide nõustajaid samuti suur tänu teile suur tänu, proua Kressle. järgnevalt saab äh, sõna äh, proua Tlabajeva. suur tänu, äh, proua juhataja äh,, kontrollikoja president äh,, komisjoni asepresident, head kolleegid. enne kui Äh, anname äh, Euroopa Arengufondi eelarvele heakskiidu, äh, peame me kõigepealt küsima, mida me sellelt fondilt ootame. Euroopa Arengufondi mõju on õõnestatud viimasel ajal, aga näha on, et Lampedusa tragöödia näiteks valguses, et seda on endiselt väga vaja. Euroopa Arengufondi eesmärk on ennetada neid tragöödiaid tulevikus, et see roll ei ole piisavalt rõhutatud no tõsi on, et äh, me äh, ootame, et äh, Euroopa Arengufondi piiratud rahad võimaldavad sellistes riikides põgenikevoolud peatada, kus tegelikult on majandus hanejalgadel, kus on poliitiline kriis ja kus institutsioonid ei tööta. täielikult ei ole loomulikult võimalik neid probleeme Äh, eemaldada, aga sellegipoolest äh, on võimalik erinevaid äh, ohtlikke fenomene vältida. näiteks illegaalsed sisserännanud oluline on see arengufond eh, seetõttu, et esiteks me peame hindama, kuidas see fond on töötanud, eh, me peame õppima nendest kogemustest, mis hästi on töötanud. teiseks, eh, seadkem fondile prioriteedid, mis võtavad arvesse tegelikult ajakohastatud olukordi erinevates riikides kolmandaks, valmistame ette Euroopa Arengufondi tuleviku tarvis õiged ja asjakohased soovitused. loomulikult peab see fond töötama läbipaistvuse ja tõhususe Äh, põhimõtetel. Äh, pikka aega on Euroopas teisi riike toetatud äh, ja vaja on praegu saada sügavatest stereotüüpidest lahti, eriti just abi saavate riikide riski osas. projektide veamäär on olnud päris kõrge seire- ja kontrollisüsteemid ei ole kõiki vajakajäämisi alati tuvastanud ja hoolimata sellest, et eh, toetus on olla tu-, toetus on olnud tugev, ei ole see teatud juhtumitel ikkagi aidanud. seetõttu on minu arust järgmised sammud väga olulised. esiteks peame hindama eh, strateegilisi prioriteete, mis Euroopa Arengufondil on, keskendume eh, uute projektide võtmeküsimustele, mis keskenduvad ettevõtluse hoogustamisele, taristuprojektidele ja suurtest väljakutsetest väljapääsemisele me peame veamäära vähendama, projektide sisule keskenduma, valima sellised finantsvahendid ja projektijuhtimise võimalused, mis meie eesmärke kõige paremini katavad. me peame Euroopa ja arenguriikides nägema erinevaid tingimusi. me ei saa praegu kohalikele vahendajatele keskenduda ja ka mitte eurooplastele praktikatele, meil on vaja tundlikku tasakaalu meie poliitiliste ja majanduslike äh, lõhede vahel, me peame seirama ka seda, millised on finantsvahendite äh, toimimine ja tõhusus. Euroopa Arengufondi eraldised peavad olema investeering, mis teenib tagasi ja mitte äh, selline rikka Euroopa onu kink. meil on vaja läbipaistvaid prioriteetide seadmise menetlusi, need prioriteedid peavad olema ajakohastatud ja vastavad, vastama tänastele vajadustele samuti on vaja hinnata kuidagi läbipaistvust, meil on vaja juhtimissüsteemi toimimist, seiramist ja kontrollfunktsioone. Euroopa Arengufond äh, peaks olema korralikult eelarvestatud, äh, nii et meil oleks võimalik kasutada raha kiiresti ja aidata seal, kus seda on vaja. samuti tahaksin ma tänada suurepärase oma kolleege ja komisjoni, aitäh! suur tänu, järgnevalt saab sõna veel üks raportöör, Rabarnjõ ja neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kontrollikoja president, lugupeetud asepresident. Ehm, kuivõrd olen kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldarve täitmise raportöör, siis ehm, mul on väga hea meel teile öelda, et parlament on kodanike raha kasutanud nii palju kui, nii hästi kui võimalik, mind toetasid ka variraportöörid, keda ma tahaksin tänada. praegusel kriisi ajal peame toetama Euroopa kodanikke, näidates neile, et me oleme võimelised parandama kõikidel tasanditel oma toimimise tõhusust Äh, igapäevaselt. Euroopa Parlament peab jätkama oma jõupingutusi nendes valdkondades, kus kvaliteet ja tõhusus äh, avaliku raha haldamisel on veel, äh, seda on võimalik veel parandada, sellepärast käsitlen oma raportis erinevaid valdkondi, näiteks kohalike assistentide palkamise osas, sest Ähm, see varieerub nullist neljakümne kolmeni kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis äh, külastajagruppide toet-, äh, toetusraha <clears throat> jagatakse põhiliselt äh, sularahas ainult kakskümmend protsenti sellest oli pangaülekandega ja parlamendi infobüroode kulutuste suurenemine seitsme protsendi võrra on murettekitav. Äh, videokonverentsi tuleks eelistada äh, kulukatele reisidele. samuti on vaja kaugemale minna ka võrdõiguslikkuse osas ja võrdõiguslikkuse osas on äh, vastutus äh, administratsioonil, äh, üksuse juhtidest on ainult kakskümmend üheksa protsenti naised ja nelikümmend protsenti direktoritest. meil on vaja jõuda <clears throat> ühiskokkuleppele Euroopa Maja osas Euroopa Komisjoniga selleks, et jaotada kulusid omavahel, samuti peame parandama öö, ähm, kontrollikomisjoni tegevust akrediteeritud äh, assistentide osas. meie administratsiooni edu on leidnud aset peamiselt äh, üleminekumeetmete rakendamise tõttu, mis takistab äh, perekonnaliikmete töölevõtmist, samuti oleme vähendanud parlamendisaadikute reisiraha, reisikulutusi viie protsendi võrra, samuti on peadirektoraat kirjaliku ja suulise tõlke puhul teinud viieprotsendilise kokku, kokkuhoiu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal Euro Parl TV on kulutanud kaheksa miljonit eurot võrreldes viie miljoniga eelne, euroga eelneval aastal, kuid ähm, videote vaatamine on tõusnud viiekümne kolmelt tuhandelt neljasajale tuhandele, tuhande seitsmes ja samuti on meil nüüd tuhat seitsesada akrediteeritud parlamendi assistenti. ja samuti oleme Ehm, teinud muid olulisi edusamme. homme toetan muudatusettepanekuid, mis nõuavad rohkem läbipaistvust üldkulude osas. tegemist on muudatusettepanekuga, millele kirjutasid alla sotsialistid ja Rahvapartei ja ka teised fraktsioonid on seda muudatusettepanekut toetanud, eriti just ALDE ja ECR ja samuti tahaksin öelda, et äh, toetan homme tugevdatud kontroll äh, huvide deklaratsiooni puhul, mis puudutab parlamendisaadikuid ja samuti toetan ühtset äh, parlamendi paiknemiskohta. see on see, mida mina tahtsin öelda, lugupeetud president, oma raportis. aitäh. härra Tšernetški, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kontrollikoja president, mul on kuus minutit ja see on minu kõige pikem sõnavõtt, mis mul kunagi siin kojas on olnud, kuid mul on väga palju öelda, sellepärast et me hindame siin seda, kuidas peamine Euroopa joon ja selle ametid kontrollivad oma kulutusi. see on Euroopa maksumaksjate jaoks kindlasti väga huvitav teema. nõukogu ja ülemkogu, peame jälle üle kordama, ei ole valmis äh, parlamendiga koostööd tegema selles valdkonnas, ma arvan, et nõukogu peab osalema iga-aastases äh, eelarve täitmise heakskiidu menetluses, kõiki tuleb võrdselt kohelda, mitte nagu Orwelli Loomade farmis, kus mõned äh, loomad on teistest võrdsemad. ja kui me peaksime selle um, üle tooma Euroopa Parlamenti, siis äh, võrdsemaks loomaks äh, on siin nõukogu, aga niimoodi edasi minna ei saa eelnevalt oli meil äh, Belgia ülemkogu president, nüüd on meil Poola ülemkogu president, kuid midagi muutunud ei ole. Äh, Saksa peasekretär lahkub ja teda hakkab asendama äh, Taani kodanik, vaatame, mis juhtuma hakkab, aga igal juhul väljavaated head ei ole me oleme saanud, me ei ole saanud mingisuguseid vastuseid oma küsimustele, siin midagi muutunud ei ole, me ei ole saanud tervet rida dokumente näiteks mis puudutab äh, nõukogu hooneid. menetlused on liiga pikad. meil on vaja geograafilist tasakaalu, sest need liikmesriigid, kes liitusid pärast kahe tuhande neljandat aastat, on teisejärgulised liikmesriigid. ja seda ka Euroopa Liidu välisteenistuses ja selliseid liikmesriike nagu näiteks Poola ei saa teisejärgulisena kohelda. meil on näiteks vähem esindajaid ja nad on madalamatel ametipostidel kui teiste liikmesriikide esindajad. kontrolli koja puhul peame auditite ja kontrollide kvaliteeti parandama, tagama suurema paindlikkuse ja eriraportite äh, ettevalmistusaega tuleb vähendada. Euroopa Liidu välisteenistuses on terve rida kõrgetasemelisi ametikohti, mida tuleks läbi vaadata. me tahame et äh, otsuste langetamisprotsessi lihtsustataks, ei ole selge, milline pädevus on äh, nendel niinimetatud eriesindajatel. samuti on meil ikka ja jälle vaja geograafilist tasakaalu, mis avaks uksed uute liikmesriikide esindajatele, kui asi puudutab ametikohtu. ametite kohta äh, Euroopa Liidu ametite kohta, siis äh, Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi puhul on samasugune probleem nagu eelmisel aastal ja siin mingisugust kvaliteedi muutust ei ole toimunud. kontrollikoda hindas, et sertifikaatide kvaliteedist ei piisa, hoolimata sellest, et ei tee, nõuab vastavat infot erinevatelt ettevõtetelt. eelkontrollid ei ole piisavad ja me peame seda valjuhäälega välja ütlema, ei tee. kahjuks osa leppeid tühistama ja osa rahast tuleb tagasi maksta. järgnevad ühisettevõtmised Exceliga näiteks. me räägime näiteks Artemisest ja Jenjakist. Need on ühisettevõtmised innovatsiooni ja tehnoloogiaamet. Nende puhul on probleem auditite, sisekontrollide ja eelarve elluviimisega. IMI ehk ähm, meditsiinisektorite puhul innovatiivsete ravimite algatus siin on teist aastat järjest äh, probleemiks veamäär, mis on kaks protsenti. ma loodan, et äh, see eelarve täitmise heakskiidu andmine on märguandeks meie kodanikele. ja aitäh, äh, härra Vistisen, palun nüüd neli minutit. aitäh. ma tahan tänada kontrollikoda, sest äh, nad teevad siin täna ületunde, meil on viiskümmend kaks raportit, mina esindan ECR-i ja minul on kaks oma raportit ja olen ka variraportööriks siin, nii et mul on küllalt palju äh, teile öelda, vabandan juba ette, tänan oma kaastöötajaid ja variraportööre tehtud töö eest, me oleme hoolikalt läbi vaadanud eriti just komisjoni eelarve ja oleme olnud küllalt objektiivsed, see näitab meie uut töömeetodit, oleme seda teinud oma parlamendi komisjonis ja loodan, et seda liini jätkab kogu parlament homme, kui me hääletame ja kui me vaatama kõiki valdkondi eraldi. ma tahaksin kõiki tänada konstruktiivse lähenemise eest ja minu fraktsioonis oleme väga tänulikud selle eest, et paljud meie muudatusettepanekud on sisse viidud ja loodetavasti need valdkonnad, kus on vaja välja tuua probleeme, elavad samuti homse hääletuse üle, nii et me näeme, et me võtame eelarve täitmise kontrolli väga tõsiselt infot ja et me selle signaali ka teistele saadame. mina ise tahaksin raportöörina tänada kõiki tehtud koostöö eest ja üks raport minu sulest selle kohta siin ei ole väga palju, mida arutada. parlament leiab, et eelarve täitmine tuleks heaks kiita. ITER-i raporti puhul aga oleksin tahtnud paremat läbirääkimisprotsessi ma oleksin tahtnud näha pisut ladusamat menetlust, kuid olen väga tänulik Altele selle eest, et nad eh, minu seisukohaga nõus olid ja loodan, et Rahvapartei vaatab selgitusi ja garantiisid, mis on ITER-iga seotud ja üldise kommentaarina tahaksin lisada, et mõnikord me siin parlamendis äh, võtame väga poliitilise seisukoha, kui me räägime eelarve täitmisel heakskiidu andmisest, kuid näiteks ITER-i puhul ei ole piisavalt järjekindlust nende probleemidega, tegelemisel, mis meile võib-olla poliitiliselt ei meeldi, kuid eelarve kontrolli komisjoni peamine eesmärk peaks olema tagada, et äh, kodanike raha kulutatakse õigesti vastavalt juba olemasolevatele poliitilistele kokkulepetele ja otsustele. nii et me peaksime nii et äh, me peaksime arutama poliitiliste otsuste üle siis, kui me eh, eelarvet koostame, mitte tagantjärgi, kui kõik oma lemmikprojekte hakkavad kaitsma. nii et üldiselt arvan, et meil on väga mõistlik lähenemine nii minu raportite kui ka kõikide teiste raportite puhul, kuid kahjuks me näeme ikka veel, et komisjon on eh, ületanud kaheprotsendilise veamäära ja seni äh, kuni faktid on sellised, siis minu fraktsioon ECR ei saa hääletada komisjoni puhul eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, kuid ma arvan, et tegemist on väga mõistliku lähenemisega ja ma arvan, et oleksime võinud ka edasi sellega minna, kuid muidugi oleme valmis ka kompromissile alla kirjutama. aitäh, nüüd saab sõna äh, nõukogu esindaja. härra Reis, palun aitäh! lugupeetud asepresident Georgieva, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud kontrollikoja president, daamid ja härrad. kahekümne kolmandal veebruaril oli mul au kohtuda eelarvekomisjoniga ja me saime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu projekti ja mm, see mille üle ka otsustati ning homme hääletame parlamendis, ma loodan, et see peegeldab äh, parlamendikomisjoni hääletust ja mul on väga hea meel, et selles olulises küsimuses on Euroopa Liidu institutsioonid ühel nõul, Euroopa Parlament oma resolutsiooni ettepanekus tõi välja terve rea reservatsioone, mis puudutab Euroopa Liidu finantshaldamist. samuti viitas nõukogu oma soovitustes sellele, et teatud puudujäägid tuleb ületada. nõukogu on mures kõrge veamäära pärast maksete osas, mis äh, ületas kahe, kahe, neli koma seitse protsenti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, äh, kaheprotsendiline veamäära määr on ületatud kõikides administratsiooni valdkondades. nõukogu on kahju, et kontrolli ja seiresüsteemid äh, töötavad ainult osaliselt maksete puhul ning enamikel puhkudel puhkudel oli liikmesriikidel piisavalt äh, pädevust, et äh, neid vigu korrigeerida. samas äh, peab nõukogu meeles, et veamäära hindamine kontrollikoja poolt ei tõenda mingisugust pettust või Euroopa Liidu ressursside raiskamist. samuti on nõukogul väga hea meel kõikide jõupingutuste üle, mida liikmesriigid on võtnud selleks, et et rakendada eelnevate kontrollikoja, eelnevate aastate kontrollikoja soovitusi. seda tehti tingimustes, kus ähm, maksed suurenesid. kui ressursid on piiratud, siis on väga selge, et eelarvedistsipliin ja tõhus Euroopa Liidu ressursside kasutamine peaks olema fookuse keskmes korrektne finantshaldus on väga oluline mitte ainult avaliku arvamuse seisukohalt, see tähendab, et meil on seaduslik kohustus vastavalt olemasolevatele määrustele korrektselt ressursse hallata. kõik osapooled ja liikmesriigid peavad oma vastutust kandma nõukogu kutsub komisjoni ja liikmesriike üles samuti ka tulevikus parandama finantshalduse ja kontrollisüsteemi parandama selleks ja samas tagades, et on äh, kulutõhususest kinni peetud. väga oluline on finantshuvide küsimustes võtta korrektiivseid meetmeid õigeaegselt. samuti pöördume nüüd nende küsimuste poole, mis on seotud eelarvehaldusega. siin usub nõukogu, et oluline on omada õigeaegset ja kõikehõlmavat teavet selleks, et ähm, maksete assigneeringuid ette näha. me on vaja nii lühiajalises kui ka pikemas perspektiivis korrektset maksete assigneeringute haldust. nüüd on alanud uus mitmeaastane finantsraamistik ja mul on väga hea meel, et aruteludes, mis on seotud uue programmiperioodiga, Euroopa Parlamendi komisjon ja nõukogu pööravad erilist tähelepanu õigusraamistiku loomisele, mis on seotud just tulemustega. tegemist on väga hea võimalusega meie kõigi jaoks saavutada tõhusamat ja kvaliteetsemat Euroopa Liidu ressursside kasutamist. loomulikult on nõukogu teadlik sellest, et positiivne kohene efekt ei ole nende meetmete puhul võimalik, kuid oma soovitustes kutsume komisjoni üles õigeaegselt ja regulaarselt raporteerima tulemuste kohta, nii et seda teavet saaks kasutada, kui me arutame järgmise mitmeaastase, järgmise Euroopa Liidu eelarve üle. nõukogu on valmis konstruktiivselt kõikides nendes aruteludes osalema, arutama selle üle, kuidas parandada Euroopa Liidu eelarve rakendamist tulevikus. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh tähelepanu eest! suur tänu äh,, härra Reivs ja nüüd saab sõna volinik Georgieva suur tänu, härra juhataja, austatud raportöörid, minister Reis, president Caldeira, austatud parlamendisaadikud. tegemist äh, on Euroopa Liidu jaoks äh, väga olulise protsessiga, mis sai alguse novembrikuus Kontrollikoja aruandega. see on meie usaldusväärsuse test Äh, tegemist on siis eelarve heakskiitmise menetlusega ja Euroopa Komisjon on vaadanud need, selle aruande väga tõsiselt läbi, sest me peame seda väga oluliseks, me peame eelarve heakskiitmise menetluskontrollisüsteemi ülesehitamise puhul äh, tähtsaks peame me seda siis, kui meie, meile esitatakse küsimusi siit kojast, me peame seda väga oluliseks ka poliitilisel tasandil koos teiste volinikega kellega me oleme sellel aastal keskendunud arvamuste vahetusele eelarvekomisjoniga, aga ka tehnilisel tasandil. me eeldame, me peame oluliseks hääletust nii nõukogus kui ka parlamendis aasta kaks tuhat kolmeteist kohta julgustuseks, see, et te seda toetate, on julgustuseks meile ja meie personalile ja ma tahan teid tänada selle toetuse eest ja loodetavasti teie soovitust võetakse kuulda ka homme lõpphääletusel Euroopa Komisjoni jaoks on oluline see, et eelarve täitmine on üles ehitatud mitmetele plokkidele, äh, kontrollisüsteemidele, projektide valikule, äh, pakkumiste väljakuulutamisele, väljamaksete äh, dokumentide esitamisele ja väljamaksete tegemisele. tegemist on osaga mitmeaastasest projektist ja see ei saa homme see töö otsa, isegi kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, raamatupidamise arved siis äh, saavad sellega kinnitatud ja sellega on kogu lugu äh,. proua Kressle andis meile väga nüansirikka pildi olukorra kohta, on väga palju positiivseid aspekte, näiteks seitse aastat järjest on nõukogu eelarve kin-, täitmine kinnitatud, kinnitatud on seda, et äh, veamäär on piirides ja et äh, eelnevatel aastatel veamäära tõus on nüüd peatunud. Äh, aastal kaks tuhat kaksteist oli see neli koma kaheksakümmend kaks protsenti, ähm, aga see ei ole tegelikult meie fookuses, fookuses on pigem see, et kus saaks rohkem ära teha ja kus saaks ära teha tõhusamalt seda tööd. me peame äh, jagatud halduse osas äh, põllumajanduse ja ühtekuuluvusvaldkondades äh, tagama suurema tõhususe, seda komis-, seda ütles ka nõukogu, me peame rohkem panustama sellele, et vead tuleksid varem välja ja saaksid ka varem lahendatud, selleks et me ei peaks väljamakseid peatama meie komisjoni poolt äh, oleme ennekõike seadnud endale eesmärgiks äh, kaitsta eelarvet pettuste eest me oleme täna juba rääkinud Euroopa prokuratuuri loomisest äh, proua Makovei raporti all, mina vastutan ka selle eest, see on osa sellest süsteemist, mille me tahame üles ehitada, mille eesmärgiks on siis just nimelt pettuste vältimine, et pettustest seid üldse ei üritatakski eelarvega. aga äh, see puudutab ka seda, kuidas me kaitseme maksumaksja raha. ma tahan rõhutada seda, et Junckeri komisjon keskendub äh, neljale kriitilisele punktile kõigepealt tuleb reegleid lihtsustada, reeglid peavad olema arusaadavamad, lihtsalt rakendatavad ja need on lihtsalt, äh, need peavad olema lihtsalt rakendatavad ilma vigadeta ja kohus on selgelt öelnud, et mida lihtsamad on reeglid, seda vähem on vigu. ja sellel aastal me jätkame tööga, millega me juba oleme pihta hakanud ja on tulemas ka lihtsustamise tulemustabel, millest peaks välja tulema see, mis on äh, läinud hästi ja mis tuleb veel ära teha. lihtsustamine on oluline meie eesmärgiks number kaks, nimelt kulutõhususe tõstmine juhtimis- ja kontrollisüsteemides kaks kuni seitse protsenti kogukuludest kulutame me just nimelt kontrollidele meie oma kogukuludest. me tahame, et need kontrollid oleksid tõhusad ja me kaalume praegu seda, et millised oleksid kõige paremad võimalused maksumaksja raha kasutamiseks. nüüd edasi, kolmas äh, element on see, et me tahame info öö, äh, usaldusväärsust öö, äh, tagada just nimelt selle info puhul, mis jõuab meile meieni liikmesriikides, et me täidaksime kohtu kõige olulisemat äh, soovitust, ühtne auditikett, et meil ei oleks äh, eraldiseisvaid auditeid, kui tegelikult on, oleks võimalik ka üks. selleks on vaja ka liikmesriikide koostööd, siseriiklikud deklaratsioonid on olulised ja rohkem, loodetavasti tuleb neid veel. ja neljas punkt, mis on väga oluline ja mida ei tohiks unustada, arvestades seda, et meie programmid on mitmeaastase iseloomuga, on see, et me peame oma kaitsesuutlikkust tõstma me oleme sellest viimasel viiel aastal väga palju rääkinud, finants korrigeerimiste hulk oli keskmiselt kaks koma viis protsenti kogu väljamaksetest aastal kaks tuhat kolmteist avasime kakssada kuuskümmend viis peatamisjuhtumit, mille väärtus oli kusagil viie miljardi euro peal nüüd me oleme jõudnud uude eelarveperioodi, käivitunud on uus finantsperspektiiv ja mõistagi teie ütlesite siin saalis, kolleegid, seda ütles ka härra minister, et me peame keskenduma nõuetest kinnipidamisele, aga sama oluline, isegi võib-olla olulisem on keskenduda sellele, mida me selle raha, maksumaksja raha eest saame. ja selleks tuleb tulemust tõsta, tulemusreserv peaks olema suurem meie eelarve peaks olema tulemuslikum, makromajandusliku tingli-, tingimuslikkuse kasutamine, need on kõik ähm, osa meie arhitektuurist, mille eesmärgiks on tagada kodanikele nii väärtuslik eelarve kui võimalik. me oleme äh, tahtnud eelarve tööprogrammi kohaselt keskenduda tulemustele ja ma ootan huviga seda, äh, kui kokku tuleb institutsioonide vaheline töögrupp tulemuseelarve äh, puhul ma vabandan, et ma olen ületanud juba kõneaega, aga ma tahaksin äh, võtta siin äh, kohustuse teha koostööd siiralt äh, kõikide institutsioonidega, nõukogu, parlamendiga, kontrollikojaga, selleks et meie kodanikud oleksid uhked selle töö üle, mis me teeme nende nimel. suur tänu! suur tänu, proua Georgieva, järgmisena ma annaksin sõna härra Silva Caldeirale, kes on kontrollikoja president härra juhataja, austatud äh, parlamendiliikmed, minister Reis, äh, pea-, äh, asepresident Georgieva, ma tahaksin tänada parlamenti selle võimaluse eest ka paari sõnaga kommenteerida täna siin istungil äh, Äh, seda teemat. tegemist on väga olulise aruteluga, millega siis äh, lõpetatakse heakskiidumenetluse protsess aasta kaks tuhat kolmteist kohta. ma tahaksin siin omalt poolt äh, avaldada tunnustust ka kõikidele raportööridele esitatud raportite eest ja eriti tahaksin tänada kontroll, eelarve kontrolli komisjoni, on tõesti meie jaoks Euroopa Kontrollikojas ja kõigi meie töötajate jaoks tänuväärne näha, et nii laialdaselt ja nii põhjalikult on kasutatud seda tööd, mida oleme teinud meie selles konkreetses vallas. kaks tuhat kolmteist oli viimase eelarveperioodi äh, viimane aasta ja seega äh, kasutati seal sama mustreid, mis, mustreid, mis eelmistel aastatel Euroopa Liidu raamatupidamine sellel aasta puhul on täiesti usaldusväärne, proua Georgieva seda ka rõhutas. aga liiga palju väljamakseid, kuigi need on täiesti korralikult raamatupidamises kirjas ja, ja üles loetud, oleksid pidanud jääma tegemata, sellepärast et nad ei täitnud tegelikult seatud tingimusi väljamaksetele. see on valdkond, äh, mille osas tuleks veel palju ära teha, sest et äh, vastutusahelas äh, on veel puudujääk Euroopa Liidus nende vahel, kes esialgsel tasandil peavad tagama selle, et paigas on ja juurutatud on kulutõhusad süsteemid, nii et rohkem oleks võimalik ära teha liikmesriikide nende ametivõimude poolt, kes vastutavad selle Äh, haldamise ja kontrollisüsteemi eest. ja peaasjalikult sellepärast, et meil on infot juba praegu, mille alusel me saame tagada selle, et kõik väljamaksed on tehtud ka nõuete kohaselt ja loomulikult ka Euroopa Komisjon äh, võib äh, oma aruandlussüsteeme parendada Euroopa Liidu tasandil, näiteks äh, veamäära hinnangute mm, prognooside osas. see on kindlasti valdkond, kus me saaksime rohkem ära teha, kuid nagu juba teised kõnelejad on rõhutanud, kõige põletavam probleem on praegu äh, info tulemuste kohta, tegemist on süsteemse probleemiga Euroopa Liidu eelarvesüsteemis. me peame rohkem tähelepanu pöörama meie käsutuses olevate vahendite tulemusliku kasutamise peale. see on see sõnum, ainus sõnum, mida ma tahaksin täna siin korrata meie aastaaruandest see on eriti oluline, sellepärast et äh, käivitunud on uus eelarveperiood, uus finantsperspektiiv, nüüd on aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend uue eelarveperioodi jaoks paigas uued menetlused. nüüd on meil järjekordselt võimalus äh, algusest peale asjad saada õigesti paika, selleks et Euroopa Liidu vastutusahel oleks äh, varasemast tugevam ja selles kontekstis ma pea, arvan, et me peaksime toetama neid plaane, mille Euroopa Komisjon on juba avalikustanud eh, selleks, et tulemuspõhis, eh, tulemustepõhine eelarvestamine eh, kujuneks valdavaks Euroopa Liidus see peaks, selle aluseks peavad olema finantsjuhtimise kõikidel tasanditel kohustuse võtmine tulemuste saavutamiseks ja see eeldab ka seda, et eesmärgid peavad olema täpsed et peavad olema tõhusad meetmed ka nende eesmärkide saavutamiseks ja lõpetuseks, härra juhataja, me märgime, et äh, teie koda on äh, võtnud kuulda meie nõuannet äh, väga paljudes küsimustes, mis on välja toodud meie aruandes ja kindlasti olete te tähelepanu pööranud läbipaistvuse instrumentidele, vastutuskohustuse instrumendile finantsinstrumentide puhul, eriti nende instrumentide puhul, millega finantseeritakse investeeringuid. see on äh, teema, mille me tõime välja ka oma hiljutises äh, arvamuses Junckeri kava kohta austatud härra juhataja, äh, parlamendiliikmed, Euroopa Liit ei tohi endale lubada seda, et äh, eelarve on lihtsalt nagu mingisugune kõrvaltegevus, see peaks olema meie tegevuse kõige olulisem osa, Kontrollikoda ootab äh, teie kojaga koostööd, tagamaks selle, et Euroopa vahendeid kasutatakse kõige paremini, selleks et see teeniks meie kodanike huve. suur tänu härra Sil-, Silva Caldeira. ja nüüd äh, saavad äh, sõna komisjonide liikmed, komisjonide esindajate kõnelejad. Äh, teil on üks minut kõneaega, kolleegid, palun pidage sellest ka kinni. alustagem aga nüüd siis proua Jäädenmäest, kes esindab ahvet komisjoni. suur tänu, härra juhataja, nagu öeldud, räägin väliskomisjoni nimel. ma tahaksin tuua välja siin kaks asja kõigepealt äh, kulutõhusus ja äh, meetmed, millega hoitakse kokku Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide rahasid. ja äh, kui oluline on see, et kodanik midagi ka oma maksude eest saab Euroopa tasandilt. Euroopa peaks pakkuma ka konsulaаттeenust, see aitaks kokku hoida kulusid liikmesriikide jaoks, nagu te teate, praegu on konsulaarteenus liikmesriikide asi, meil ühtset äh, konsulaarsüsteemi ei ole. teine asi, millele ma tähelepanu pööraksin, on äh, välispoliitika äh, ka tegeleva personali äh, Äh, küsimused, äh, see on täiesti moonutatud olukord. praeguseni on veel nii, et välisteenistuses on vanadest liikmesriikidest, suurtest liikmesriikidest palju rohkem inimesi, äh, ka proportsionaalselt liiga palju võrreldes ka nende rahvaarvuga ja väga vähe on välisteenistuses naisi kuigi proua Ashton, kui ta välisteenistuse lõi, lubas sellele tähelepanu pöörata, aga selles osas on veel väga palju ära teha suur tänu, nüüd saab sõna Robert Noiser üheks minutiks, kes palun. Äh, juhataja, austatud äh, nõukogu esindaja, austatud äh, kontrollikoja president, ma tahaksin rääkida humanitaarabist nimelt Tindufi põgenikelaagrist Alžeeriast ning äh, kartusest, et äh, kui me selle raporti kohaselt käitume, siis Tindofile äh, makstavad panused vähenevad oluliselt. Äh, eelarve kontrolli komisjon räägib siin juhtumist kahe tuhande kolmandal aastal, mis kahe tuhande seitsmendal aastal lahendati ning aasta-aastalt kontrollitakse nüüd, kas need meetmed, mida meie komisjonina võt-, ka reaalselt toimivad Äh, abisaajate arv Tindufis on teada, äh, see on meie uurimistoimkonna poolt ka kinnitatud. ma kardan, et see debatt Alžeeria ja Maroko vahel, kahe riigi vahel viib selleni, et humanitaarabi Tindufi äh, pagulastele väheneb ja seetõttu palun äh, kiitke heaks muudatusettepanek kakskümmend seitse homme, aitäh! järgnevalt saab sõna kolleeg Pööge, palun Äh, Inta komisjonist. Äh, juhataja, daamid ja härrad, äh, meie komisjon näeb kõigepealt positiivselt seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal veamäär on vähenenud, samal ajal tegime ka kindlaks seda et, et kahekümne üheksa protsendil juhtumitel on just välisabi asjade puhul Äh, veamääraga kaetud äh, siis kolmkümmend protsenti peaaegu juhtudest. Äh, kontrollikoja juhtnöörid soodustavate kaubanduslepete puhul võetakse komisjoni poolt väga tõsiselt, sellepärast et komisjoni läbi hindame me ka majandus Äh, tulemusi eks ante ja eks postkontrolli rakendatakse ning äh, liikmesriikide pädevuses on see, äh, see peab paranema, see olukord ning me tahame ka, et VKE-de e toetusmeetmeid uuritakse nii, et oleks parem koostöö erinevate osapoolte vahel, sealhulgas ka tugev nende eesmärkide rahastamine, aitäh! järgnevalt saab äh, sõna äh, härra Ferber äh, majandus- ja rahanduskomisjoni nimel. suur tänu, juhataja, austatud kolleegid, Egoni komisjon vaatas pangandusjärelevalve, väärtpaberijärelevalve ning ka kindlustusjärelevalve ametite tööd me nende järelevalveametite struktuuri põhimõtteliselt hindame, sellepärast et nad peavad tagama seda, et ühtseid reegleid Euroopa Liidus täidetakse ühtselt ning et killustatud Euroopa Liidu finantsturud tuleksid kokku teisest küljest kritiseerime me aga seda, et kõik kolm järelevalveametit direktiivide üleselt liiguvad eemale sealt, eh, kust eh, õigusaktid tegelikult lõpevad ja seetõttu eh, peaksid Järelevalveametid kõik kolm pidama kinni sellest, mida Euroopa Parlament ja Nõukogu on neile ülesandeks teinud. ma arvan, et see on meie kõikide huvides, et see nii oleks ja meil on väga hea meel siin Econi märkuste üle ning loodetavasti leiame teie toetuse meie komisjoni raportile ka homme järgnevalt saab sõna proua Harkin äh, tööhõivekomisjoni nimel. suur tänu, juhataja, ma tahaksin tänada härra Šanetskit, äh, raportööri, selle eest, et ta võttis arvesse minu äh, soovitusi enamiku nelja agentuuri suhtes, Eurofondid, Euroopa Koolitusamet ja teised Äh, kuigi väiksemaid probleeme veel on äh, huvide konflikti juhtimisel ja haldamisel, on äh, häid edusamme tehtud ja mis puudutab siseauditit, siis kõiki soovitusi on arvesse võetud, on lõpule viidud või neid praegu järgitakse samuti on tehtud edusamme selles osas, mis puudutab komisjoni lähenemist, rakendamist agentuuride detsentraliseerimisele ning teekaardile, mis aitaks toetada seda, mida härra Kaldera ka toetas Eh, kontrollikoja raport näitab eh, veamäära vähenemist veidikene tööhõive valdkonnas eh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kolm koma kaks protsenti ja kolm koma üks protsenti nüüd eelmisel, üle-eelmisel aastal, aga me loodame, et see parendus siiski jätkub. järgnevalt saab kolleeg Laivia sõna ENVI komisjoni nimel, palun aitäh eelarve täitmise heakskiitmise raportöörina ähm, keskkonnakomisjoni nimel tahtsin rääkida kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta puhul rääkida viiest ametist, kes on meie pädevuses. üldiselt, kui me vaatame eelarve rakendamist, mis puudutab korrektset ressursside haldamist, siis meie suhtumine on positiivne konkreetselt tahta, kuidas Euroopa Keskkonnaameti puhul oleme positiivselt hinnanud seda, et amet võttis vastu üldse strateegia eh, huvide konflikti ennetamiseks. EFSA puhul hindame kõrgelt huvide konflikti haldamist selleks, et tagada läbipaistvus kõikide ametiastmete puhul ja seda nii ametisiseselt kui ka väliselt ja Äh, oleme samuti hinnanud kõrgelt ka eelnevate, ähm, eelnevaid kontrollikoja eh, hinnanguid. nüüd saab sõna härra Pirinski transpordikomisjoni nimel, palun. juhataja, daamid ja härrad äh, TRAN komisjon äh, tervitab kõrget rakendusmäära transpordi ja mobiilsuse jaoks ning see fakt, et meie veamäär on kaks protsenti allapool olnud eh, enamus programmide jaoks on hea sellegipoolest valmistab meile muret, et teadustegevuse veamäär jääb üle kahe protsendi ning vastavust riigi hankemenetluse reeglitele on endiselt problemaatiline. sealt edasi, läbipaistvuse tarvis eh, näib meile, et komisjon peaks avaldama eh, iga-aastane transpordiprojektide nimekirja, mida Euroopa Liit kaasrahastab ning tooks välja konkreetsed summad iga projekti puhul samuti on äh, oluline tagada tugev sünergia ja koordinatsioon erinevate Euroopa Liidu rahastusvahendite äh, vahel selleks, et äh, dubleerimist vältida ning tagada kõige tõhusam ressursikasutus. juhataja, kahjuks pean ma aga ütlema, et selle resolutsiooni eelnõu tekst on väga kriitiline siia on toodud näited ja hinnangud äh, ja need ei ole objektiivsed. see lähenemine tõmbab ainult ligi euroskeptikuid. Äh, samasugune, äh, seesama kehtib ka Bulgaaria puhul, andmed on siin ja, ja Lõuna-Euroopa puhul äh, Nende andmete baasil näib, et Euroopa Liidu tõukefondide eh, kasutamine näitab ainult fiaskot ja vigasid eh, ning eh, tundub, et indikaatoreid, mis edu demonstreerivad, on valesti tõlgendatud. seda ei ole aga Euroopa kodanikel vaja, on vaja tasakaalustatud ja objektiivset lähenemist äh, erinevalt proua Kresslest, kuigi äh, ta toetas meie muudatusettepanekuid. järgnevalt saab regikomisjoni nimel äh, proua Mihhailova nime, äh, sõna. suur tänu, juhataja. komisjoni asepresident, kontrollikoja president, ma osalen tänases debatis mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, seda teen ma eh, Regionaalarengu komisjoni eh, esinaisena. ma tunnustan proua Kreslet eh, väga täpse, keskendunud ja detailse raporti eest ma tahan siinkohal ka viidata sellele, et ma, mul on väga hea meel, et mõningad regikomisjoni ettepanekud on leidnud ka koha selles raportis meie jaoks on võtmetähtsusega see, et keskendutakse äh, tulemuste kultuurile, tõhususte kultuurile nende projektide äh, nimel ja ühtekuuluvuspoliitikale. mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon ja Kontrollikoda mõtlevad äh, selles osas samas suunas. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et maksete katkestamine võib olla äh, vastuproduktiivne. järgnevalt saab põllumajanduskomisjoni nimeks, äh, nimel sõna härra Jaar. Äh, juhataja, põllumajanduskomisjon keskendus sellele raportile, aga kontrolli komis-, kontrollikoja Äh, nõuandeid me kindlasti ei eira. esiteks, äh, me nõuame ühtset äh, veamäära mõõtmist komisjoni ja kontrollikoja poolt, sellepärast et kahe institutsiooni veamäära mõõtmine praegu erineb ning see tekitab poliitilist segadust. teiseks, see veamäär, mis ka ühtses põllumajanduspoliitikas on näha, peegeldab meie bürokraatlikku äh, Äh, poliitikat üldiselt. nii et süsteemis endas luuakse juba vigasid, kolmandaks äh, hämmastab mind äh, ebausaldusväärsed statistilised andmed, mis liikmesriikidest tuleb sellepärast, et kuuekümne seitsmest juhtumist neljakümne kolmel pidi veamäära parandama eelmisel aastal, aitäh. Äh, nüüd saab sõna kalanduskomisjoni nimel härra Kadek, üks minut palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, ma tahaksin teile meelde tuletada, milline on Euroopa äh, Kalanduskontrolli Amet roll, äh, see amet rallib, kontrollib ühtse kalanduspoliitika rakendamist läbi selliste meetmete, nagu me täna hommikul vastu võtsime. amet on väga head seiret teostanud algusest peale, samuti ka koordinatsioonitööd ja kontrollinud puudutavad äh, kõiki liikmesriike, mul on väga hea meel äh, kontrollikoja kom-, kon-, raporti üle, mis puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tegevust. samuti õnnitlen ametit väga head äh, krediidi assigneeringute ning maksete assigneeringute täitmise üle, samuti on mul väga hea meel ka üheksakümneprotsendilise krediidi assigneeringute täitmise üle ja samuti ja seega ma saan ähm, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarve täitmisele täielikult heakskiidu anda. aitäh, nüüd saab kultuurikomisjoni nimel sõna härra Maro Parandjaran üheks minutiks. aitäh, kõigepealt tahaksin öelda, et Erasmus plussi ja Creative Europe'i loova Euroopa eelarve täitmine oli sajaprotsendiline, mul on väga hea meel selle üle, kuid teiste loovprogrammide puhul oleme näinud, et erilist tähelepanu tuleb pöörata ligipääsu tagamiseks kultuurile, sellepärast et nii nagu Eurobaromeetri raport ütleb, siis tuleb suurt tähelepanu pöörata avalikele vahenditele, mis on suunatud kultuuriväärtuste säilitamise edendamisele, sest need on Euroopas langusteel ja sellepärast peame toetama Euroopa kultuuri säilitamist, aitäh! nüüd saab libekomisjoni nimel sõna proua Guillaume üheks minutiks. aitäh, nagu ikka on üheksa amet punktid kontrollitud, mis on seotud liibe komisjoni pädevusega ja see ei põhjustanud mingisugust suurt entusiasmi, kuid tegemist on väga olulise poliitilise protsessiga liibe komisjoni jaoks. seega, mis puutub kodanikuvabadusi, siis, vabadusi, siis äh, siin ei ole mingisugust suurt finantsriski, kuid samas on Euroopa Liidu puhul väga suur ähm, imidži kriisiga seotud risk, kõik, mis puudutab programmide ette e-, elluviimist nendes sektorites, mis on Euroopa kodanike jaoks väga olulised. libekomisjoni kokkuvõte on üldiselt positiivne, üldiselt on eh, eelneva aasta kriitikaga võrreldes tehtud edusamme, kuid endiselt tuleb julgustada ameteid paremini planeerima eelarvet ning eh, seda läbipaistvamaks muuta, eh, muutma selleks, et saavutada ees eelarve eesmärke. aitäh. nüüd saab naiskomisjoni nimel sõna proua Garcia Perez. aitäh. Euroopa Liidus on tegemist prioriteetse teemaga, sellepärast peab see olema kaasatud kõikidesse poliitikavaldkondadesse ning ka eelarve täitmise naiste õigused on vajalikud selleks naiste õiguste vallas on vaja läbi viia mõjuhinnang selleks, et vaadata, kuidas Euroopa Liidu projektid saavutavad võrdõiguslikkuse naiste ja meeste vahel kõikjal Euroopa Liidus, kõikide ähm, projektide ja tõukefondide ning programmide puhul tuleb seda teha, peame hindama selle eesmärgi saavutamist ja oleme positiivse hinnangu andnud ka eelarve täitmisele. meie meelest tuleks teha niimoodi, et meil oleksid kõige paremad uuringud nendes valdkondades. nüüd äh, läheme fraktsioonide juurde, härra Piiper kõigepealt poolteist minutit äh kurz gewechselt. Juhataja, vaatasin siin kohta, suur tänu proua Kressle, suur tänu selle eh, väga väärtusliku eh, raporti eest, eelmise raportöörina on mul väga eh, hea meel, et läbi tõukefondide kontrolli liikmesriikides võtab komisjon otse kontrollfunktsiooni tõsisemalt ning põllumajanduseraldised jäävad meie probleemlastest laps, lapseks endiselt. komisjon peab tegelema intensiivsemalt nende riikidega, kellel on probleemid aga eh, mitte kõikidele reeglitele ei tule teravamaid ja tõsisemaid reegleid rakendada. eelarve osas eh, on väga hea just eh, jooksvate kulude kokkuhoiu ja ehitiste hulgas meil on vaja ka rohkem läbipaistvust, siin personalikulude osas on küsimusi aga jätkuprojektid, Lux auhinnad ja Euroopa ajaloomaja, need projektid tuleb üle vaadata ja ikka ja jälle kontrollida, kas see kõik klapib. meie kodanikud ootavad seda meilt ja me oleme neile selle võlgu, aitäh. aitäh, nüüd äh, saab sõna proua Jala Sender, poolteist minutit, palun. aitäh. tänan president Kalderat kes äh, lubab kontrollikojal oma tööd võimalikult hästi teostada ning tagab, et Euroopa Liidu eelarve on täidetud võimalikult hästi. me ei ole alati nõus äh, eelarve täitmise heakskiitmise osas kuid ma loodan, et meil õnnestub siiski kokkuleppele jõuda, samuti tänan volinik Georgievat, kes rääkis eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ja ma olen kindel, et ähm, tänu mõistlikule lähenemisele ning samuti rangele lähenemisele tagab ta meie eelarve kõige parema kasutamise president Barrosot siin enam ei ole, kuid tema võttis omal ajal vastu uued süsteemid eelnevate eelarvete täitmise hindamiseks ja nüüd peame vaatama kõiki neid süsteeme, mida me kasutame. ja meil ei saa olla enam samasugune toimimine nagu enne, sellepärast et on toiminud, toimunud oluline üleminek ja raportöörid on täitnud oma rolli väga rangelt ja erapooletult. nüüd me ei pea siin lihtsalt näpuga näitama. ma ei tea igal juhul on meil kaheprotsendiline veema, veamäär, mis tõuseb oluliselt paljudes valdkondades ja siin äh, reageerisime kiirelt komisjonides hääletustega ja mm, siin on paljusid valdkondi, kus ei ole näiteks ähm, täidetud äh, ametite puhul täielikult nende rolli, nagu näiteks Olafi puhul. loodame, et tulevikus läheb see olukord paremaks. kolleeg Kölmel, palun. suur tänu Euroopa eh, Liit eh, vastavalt eh, Kontrollikoja aruannele on oma eelarvet reeglipäraselt täitnud. me täname eriti just Kontrollikoda järelevalvetegevuse eest. reeglitele vastavus on meile keskse tähtsusega. Euroopa Liidu eelarvet on vaja ainult vajalike asjade tarbeks kasutada ning seda tuleb täita majanduslikult, kokkuhoidlikult. siin on lähimuspõhimõte oluline alati aga nii ei ole. Euroopa Liidus on ülesandeid, mida ei pea Euroopa Liit oma õlgadel kandma, seda võivad teha ka liikmesriigid näiteks need üle nelikümne, üle neljakümne agentuuri, kas peab selle eest seisma Euroopa Liit, kas majanduslikult on mõistlik, et komisjoni kõrval on meil ka agentuurid, näiteks Võrdõiguslikkuse Instituut, selles osas mõtleme me, kas see on üldse vajalik, meie arust mitte, aitäh! Äh, järgnevalt saab sõna äh, härra Toirer kaheks minutiks. suur tänu, juhataja äh, proua volinik, härra kontrollikoja president, daamid ja härrad, head kolleegid, ALDE fraktsioonilt ütlen kõigepealt suur tänu kontrollikojale. Teie olete meie jaoks otsustava tähtsusega, et vaadata üle meie rahaliste vahendite väärkasutamise ja vead ning vaadata, kuidas meie haldus toimub Äh, ALDE äh, kesksed nõudmised äh, minevikus on olnud parem eelarvekontroll ja komisjon on sellega tegelenud ning liikmesriikides rakendanud. siin parandusi on kasutatud selleks, et rahalisi vahendeid kasutada paremini. kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvedest, eelarvest rakendatakse liikmesriikides Äh, komisjon peab sellega edasi tegelema, sellepärast et veamäär on äh, just regionaal- ja struktuurpoliitikas ning põllumajanduspoliitika valdkonnas liiga kõrge ning Kontrollkoja aruanded näitavad, et just liikmesriikides on parendusvõimalused äh, ja nõrkused ja seetõttu tuleb seda suunata nõukogule. kontrollkoja äh, raport näitab, et äh, rahade jagamine on keerukas eh, ning eh, taotlemine on eh, mitmetele vabaorganisatsioonidele väga-väga raske, et rahadele üldse ligi pääseda. ALDE seetõttu nõuab eelarve lihtsustamist ja bürokraatia lihtsustamist nii, et halduskoormust ja bürokraatiat vähendatakse. parim raha kulutamine peab olema Euroopa Liidu tipprioriteet, parem eelarve kontroll tähendab seda, et äh, meie eelarve peab olema tulemustele suunatud ja siin loodame me, proua Georgieva, et te oma lubadused täidate ja et me saame siin ka konkreetsed äh, ettepanekud. me tahame, et liikmesriigid äh, tegelevad sellega, et halduskoormust vähendada ja nii väheneb ka veamäär, aitäh! aitäh! nüüd proua Kaari, kaks minutit, palun aitäh. tahaksin kõigepealt tänada kolleege komisjonist, komisjonidest, kes on väga häid raporteid koostanud. meil oli väga hea koostöö sellel aastal, kuigi me ei olnud alati ühel nõul ja saavutasime häid tulemusi. tahaksin samuti tänada kontrollikoda väga hea raporti eest. kahjuks ikka veel on põhjust olla kriitiline sellel aastal, eriti kui mõtleme veamäära peale, mis on endiselt liiga kõrge see jõuab isegi nelja koma seitsme protsendini ja loomulikult on see vastuvõetamatu. paljud miljardid eurod, mis läheb ka, lähevad kaotsi pettuste või vigade tõttu, ähm, see on väga kahetsusväärne ja me ei saa siin saavutada oma tööhõive eesmärke, me peame probleemidega tegelema hakkama ning peame konstateerima, et me ei taha rohkem äh, läbipaistvust anda nõukogu poolt nüüd äh, räägime juba kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja viimaste aastate jooksul on kogu aeg olnud äh, tegemist samade probleemidega, kui me räägime ähm, eelarve täitmise heakskiidust. ma loodan, et seekord õnnestub meil siiski eelarve täitmise heakskiitmises kokku leppida, sest see on täiesti skandaalne, et nõukogu keelab meil ligi pääseda teatud infole ja et nemad lepivad omavahel kokku nagu viiekümnendatel aastatel. me peame tõsisemalt võtma demokraatiat, me võlgneme seda oma kodanikele, väga oluline on see meie kodanike jaoks, et siin parlamendis oleksime ühel nõul selle heakskiidu tagasilükkamises, peame saatma selgelt omalt poolt signaali, et me ei ole nõus sellega, et nõukogu meie küsimustele ei vasta. me peame oma mm, kulutusi suutma ise hallata. härra Staas, palun. aitäh. see eelarve täitmise heakskiit on viimane mitmeaastase finantsraamistiku aasta mis lõpeb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal umbes, umbes nelja koma seitsme protsendiline veamäär on palju kõrgem kui aktsepteeritud veamäär kaks protsenti, samas peame teadma, et veamäär poliitilistes valdkondades, kus on kaashaldamine on viis koma kaks protsenti veel kõrgem, me teame kõik, et teatud äh, summasid poleks äh, pidanud makstama. ma olen härra Kaldeeraga nõus, kui ta ütleb, et me peame siin tegutsema. nagu proua Kressle ütleb seda väga ilusti oma raportis, on väga oluline tuletada liikmesriikide meelde, et neil on teatud kohustused. seal, kus äh, regionaalsed või riiklikud ministrid ei tee oma tööd, peame meie võtma vas poliitilise vastutuse ja tegutsema. aitäh, härra Valli, palun poolteist minutit aitäh, juhataja eelarve täitmise heakskiidu andmise puhul näeme, kuidas Euroopa projekti takistavad lobitöötajad ja erinevad liikmesriigid, et raha jagatakse ilma, et see tooks endaga kaasa lisandväärtust umbes ähm, sada nelikümmend miljardit eurot on läinud kaotsi Euroopas, kus tahame olla ühtsed, kuid äh, meil ei, ei õnnestu seda teha. me jagame raha parteidele ja Euroopa Parlamendi puhul rahastatakse poliitilisi parteisid, nad said kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal üle kolmekümne miljoni euro, üks, üksteist miljonit eurot said näiteks fondi, said sihtasutused ja meil ei ole mingisugust õigustust nendele summadele, me tahtsime siiski osaleda selles eelarve täitmise heakskiitmises, sellepärast peame eriti just regionaalfondi haldama paremini, kaasates komisjoni liikmesriike, tegeledes tööhõive ja innovatsiooniga, meil ei ole vaja selliseid programme, mis töökohti kaasa ei too, meil on vaja kõrvale heita kasutatud projektid. tahtsin siiski tänada kõiki kolleege eelarve kontrolli komisjonist, sest neil on väga selge seisukoht pettuse ja maksudest kõrvalehoidmise ähm, vastases võitluses, nii et loodan, et kõiki meie poolt välja toodud märkusi hakatakse ka rakendama nii komisjoni kui ka liikmesriikide poolt. aitäh, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega härra Negrescu poolt, härra Negrescu, palun mikrofon, mikro. mikrofon palun härra Negrescu. aitäh, härra juhataja. Te räägite poliitilistest erakondadest, nagu te ise, härra Volli, ei kuuluks sinna te räägite seda, et Euroopa Liit kulutab raha, justkui te ise palka ei võtaks välja, mille vastu, välja maksab teile Euroopa Parlament me peame ikka koostööd tegema selleks, et äh, loovalt kasutatakse Euroopa maksumaksja raha maksumaksja kasuks, aga ärge olge populistlikud. tahtsin meelde tuletada, mis meie oleme, meie oleme poliitiline liikumine Itaalias, mis keeldus neljakümnest miljonist eurost, mis on ette nähtud parteidele, sellepärast et meie oleme lihtsalt rahvaliik-, sekkumine ja meie koga, kogume vabatahtlikult raha, see oli meie esimene samm viimaks poliitikat kodanikele lähemale ning rahastamaks seda teistmoodi ja meie delegats-, Itaalia delegatsioonina oleme osa nendest parteidest, sellepärast et me tahame teile meelde tuletada siin, kuidas saab politi-, poliitikat teistmoodi rahastada. suur tänu järgmiseks, härra Alio suur tänu, ma ütleksin järgmist selle heakskiitmise kohta, see, et kogu aeg seatakse liikmesriikide poolt ja komisjoni poolt eelarve heakskiitmine, tegelikult seab jagatud juhtimise süsteemi küsimärgi hulk äh, alla. veamäär on täiesti vastuvõetamatul kõrgusel, kas me räägime siin regionaalpoliitikast või maaelu arengust. Euroopa Kontrollikoda on seadnud väga tõsiseid küsimusi liikmesriikide andmete kohta, aga mõned institutsioonid fraktsioonid äh, esitavad ka valeandmeid, mis näitab seda, et see süsteem ei toimi, sellepärast et äh, vead pidevalt korduvad, need ei ole korrigeeritud ja see õõnestab kogu asja usaldusväärsust ja näitab seda, et äh, see on üks igavene skleroos. ametite puhul öö, ähm, Äh, ei ole absoluutselt arvesse võetud, äh, huvide konflikte ja nii edasi. me tahaksime selgitusi äh, ameti osas, mis aastal kaks tuhat üksteist loodi ja mis peaks olema rahvusvaheliste uuringute toetaja, nad kasutavad Euroopa vahendeid ise, aga hankeid ei tee aastatel kaks Äh, nad said äh, sada seitse miljardit, Olav omandab, et ei ole mitte mingisugust põhjust selleks äh, ja me tahaksime, et kogu info meieni jõuaks. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Schmidt, palun. aitäh, juhataja. arenguabi, mis on tulnud Euroopa Arengufondist pikka aega selle raha jagamine tuleb ümber mõelda. kontrollikoda äh, ja nende äh, selgitatud veamäär äh, jääb liiga kõrgeks. kui me anname väga palju raha välja selleks, et erinevates maailma osades inimeste elu parandada, tuleb siin teha reformi Eh, selles osas, et see raha täidaks ikkagi mingisuguseid eesmärgipäraseid indikaatoreid. Eh, kui seda teha ei saa, siis eh, ei saa jätkata maksetega olukorras, kus meil ei ole võimalik selgeks teha, mis nende vahenditega täpselt juhtub. sama problemaatilised on mitmeaastased maksekohustused, mida pärast perioodi kokku lüüakse, rahastusperioodi kokku lüüakse edukriteeriumeid tuleb defineerida, neist tuleb kinni pidada ning neid tuleb seirata. Lisaks on Euroopa Arengufondil vaja rohkem paindlikkust selleks, et kiiresti ja jätkusuutlikult reageerida humanitaarkatastroofidele. eriti praegu, kui me vaatame põgenike katastroofi Lampeduusal ning katastroofi Nepaalis, on vaja meie jätkusuutlikku abi ja kiiresti praegu ei ole äh, piisav sellest, et tehakse lihtsalt mingisuguseid rahasüste ja loodetakse parimale. Äh, konkreetseid projekte tuleb äh, soodustada, et inimesed saaksid aidata iseennast ja seda koha peal, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Liberatski, palun poolteist minutit. suur tänu, härra juhataja me räägime siin täna kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmisest. aasta kaks tuhat kolmteist oli eelmise eelarveperioodi viimane aasta. aga me ei tohiks unustada seda, et äh, komisjon, kes selle aasta eest vastutas, äh, on tänaseks laiali läinud. see on oluline fakt. aga võib-olla sellest olulisemgi veel on see, et kuidas äh, vahendeid on kasutatud ja veamäär veamäär äh, nelja kuni viie protsendi vahel, seal on palju kõrgem kui see, mida tegelikult tahaks näha. ja üks äh, finantskriisi õppetunde oli see, et äh, sellised veamäärad on lubamatud. nüüd tulemustepõhine eelarvestamine selles osas äh, me peaksime välja selgitama oma prioriteedid ja kuidas me neid rakendama, rakendame. ja lisaks sellele peaks meil olema ka ühtne metodoloogia Kontrollikoja ja komisjoni vahel aruannete koostamise puhul ja et kuidas kasutatakse indikaatoreid. minu meelest on Kontrollikoja metodoloogia see, millest tuleks lähtuda. vajaka on meil nende aruannete puhul teatud tasakaalust, osalt me räägime sellest, et väljamaksed on jäänud viibima ja teisalt, vabandust, et me viitame vigadele, aga ei räägi sellest, kuidas neid tuleks parandada, härra Ashworth, palun üks minut, härra juhataja, me tegutseme praegu oluliselt väiksemate vahenditega ja see tähendab seda, et meie prioriteet on see, et tagada, et need vahendid, mis meil on, toob rohkem tulemusi toovad rohkem tulemusi, see tähendab seda, et oluliselt peab muutuma vaimsus ja kultuur väga paljudes institutsioonides, kes on eh, siis kuluartiklid tulevikus, eh, see verstapost, mille alusel eh, me mõõdame asju, on Äh, see on see kriteerium, mis me selle raha eest saame ja Kontrollikoda sellele on viidanud ja mul on väga hea meel, et audiit, audiitorid viitasid sellele, et läbipaistvus peaks olema suurem ja vastutuskohustus tagatud läb-, eelarveprotsessis. selle eest saaks vastutada see koda, sellepärast et me peaksime rohkem keskenduma kvaliteedile ja tulemuspõhisele eelarvestamisele. ma tahaksin tänada Kontrollikoja presidenti ja liikmeid küll, aga ma tahaksin esitada küsimuse, et kas nad võiksid välja pakkuda võimalusi, kuidas me saaksime koostööd teha selleks, et äh, tulemuspõhine eelarvestamine tõesti oleks äh, ka reaalsus, äh, kuidas me saaksime tulemusi paremini mõõta ja kuidas saaksime oma raha eest rohkem suur tänu, härra Ashworth, kas te olete nõus härra Dartmouthi poolt tõstetud sinise kaardiga? härra Tartmas, mul on väga hea meel, härra Ashworth, et te mu küsimusele olete valmis vastama. härra Ashworth, kas te olete nõus, kui me räägime eelarvest ja eelarve kontrollist, millele te väga elegantselt viitasite, et siis sellisel juhul on meil siin teatud miinimum, millest me allapoole enam ei tohiks laskuda. nimelt üksteist Euroopa Liidu liikmesriigi muudkui maksavad raha välja ja üle seitseteist saavad raha. see, see, see see tähendab pidevat huvide konflikti, mida meil ei olegi võimalik ületada, kas te olete nõus sellega? härra Ashworth kui te nüüd ütlete, et tuleb maksimeerida miinimum, siis eh, ei olegi võimalik Euroopa Liit kahekümne kaheksa liikmesriigiga, kes tahavad kõik koostööd teha, mina arvan, et need elemendid, mille osas me tahame koostööd teha, oleksid meie keskmes ja maksimeeriksime seal saavutavad võimalused ja ärgem rääkigem kogu aeg nendest äh, miinimumnõudmistest, millest enam ei taganeta ja eh, kus me koostööd ei tee. suur tänu ma tegelikult arvasin, et me kõik saame raha ja kulutame raha, aga see selleks, härra Ali, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, asepresident Georgieva, härra Caldeira Euroopa Parlamendi resolutsioonid Euroopa Liidu ametite heakskiitmise kohta aastal kaks tuhat kolmteist on minu jutu keskmes, mis puudutab juhtimise kontrolli meetmeid. ametite puhul siis räägitakse peatmistest tegevusaladest ametitest ja nende tegutsemisest rääkides me peaksime meeles pidama selle, et nende eesmärk ei ole mingi teatud äh, osa vahendite ärakulutamine, vaid nende peamine eesmärk peaks olema oma tegevuse optimeerimine ja lisandväärtuse tootmine kodanikeks ja hiljutised rändeprobleemid, nendega seoses ma viitaksin Frontexi ametile. Frontexi eesmärk on arendada välja Euroopa piirivalve ühtne süsteem vastavalt Euroopa õiguste hartale ja ma tahaksin öelda, et igal aastal peaks välja tooma selle, et kui tõhusalt on Frontex oma tööd teinud ja kui palju on ta siis ühisoperatsioonidesse panustanud välispiiridel ja kui palju nad on andnud, edastanud luureandmeid välispiiridel toimuva kohta ja kui palju nad on tõstnud suutlikkust liikmesriikides ja palju nad on ühisoperatsioonides liikmesriike aidanud, need küsimused on viimastel aastatel järjest tähtsamaks kujunenud, äh, arvestades seda, milline on Euroopa Liidu omavahendite strateegia äh, ja et meil on pidevalt probleeme, suurenevaid probleeme rände poliitikaga järjest rohkem tuleb inimesi Euroopa Liidu, mina olen pärit liikmesriigist, kus migratsioonisurve järjest suureneb äh, ja seega ma arvan, et peaks Frontexi vahendeid suurendama ja nende juhtimisstruktuure parandama me peame vaatama selgelt, et kui palju raha on kulutatud ja mis selle eest on saadud, see peaks olema kogu heakskiitmismenetluse aluseks äh, majandusaastatel. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Šoltes, kellel on poolteist minutit kõneaega. suur tänu. austatud Kontrollikoja president, ma äh, tänan äh, proua Kreslat suurepärase raporti eest ja ma tänan ka äh, kõiki kolleege komisjonidest, ma tänan ka Kontrollikoda. me oleme täna juba mitmel korral kuulnud, et Kontrollikoja raport äh, viitab väga olulistele asjadele, näiteks äh, veamäärale, mis on küll kukkunud, aga ei ole vähenenud niivõrd palju, kui me oleme soovinud seda meie eesmärk on see, et avalikku raha kasutataks läbipaistval moel aga see ei puuduta mitte kahjuks ITER-i projekti. tahaksin siinkohal eh, öelda, et kahe tuhande kuuendast aastast eh, on väga halvasti plaanitud, kuusteist miljardit on eh, kulud kasvanud ning kahekümne seitsmenda aastani tuleks selle projektiga lõpule jõuda. ka halvad haldusprobleemid on see, mida Kontrollikoja on esile tõstnud Äh, ebarealistlik äh, ajakavastamine ja kulutuste arvutamine äh, näitab tegelikult seda, et on täiesti vastutustundetu, kui me anname heakskiidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele selle projekti puhul, sest kui me seda teeme, siis me põhimõtteliselt ignoreerime Kontrollikoja aruannet, ma loodan, et parlamendi liikmed selle projekti äh, eelarvestamist heaks ei kiida, aitäh! suur tänu, härra Lotard, ma palun järgmisena. suur tänu! sada viiskümmend viis miljardit eurot on meie eelarve suur, siin on väga palju eelarveridu, millest oleks mõtet rääkida, aga praegu ma jätan kõrvale need eelarveread, mis puudutavad kolmekümnet viit personaliliiget, sealhulgas saali korrapidajaid, kes siin parlamendis on äh, võetud äh, arvele. Need on äh, meie Ehm, tegelikult äh, näited selle kohta, kuidas meil käib siin mingisugune äh, stiilipidu justkui siin parlamendis, näited selle kohta, milline tsirkus see maja on. Äh, aga keskenduksin praegu kandidaatriikidele, neliteist koma viis miljardit eurot maksti välja eelarveperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja üksteist koma seitse miljardit on juba praegu ette nähtud ja eraldatud eelarveperioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, aga see kontekst nii nagu härra Juncker ütles kandidaatriikide jaoks on ja ma tsiteerin järgmine. järgmise viie aasta jooksul ei liitu Euroopa Liiduga mitte ükski uus liikmesriik ja seega on väga raske aru saada, miks kandidaatriigid liitumiseelset raha sellistes summades saavad ja tegelikult on väga raske üldse aru saada, miks nad äh, üldse saavad neid rahasid ja äh, üks anomaalia, mis siin on selgelt näha, on see, et kui palju äh, läheb äh, raha liitumiseelse abina Türgile. Türgi on täna riik, mis pidevalt õõnestab inimõigusi ja röögatu on ka see, et nad ei ole tänaseni tunnistanud seda, mis toimus sada aastat tagasi. härra Todmus, kas te olete härra Jakovtšitši sinise kaardi küsimusele valmis vastama? härra Todmus on, härra Jakovtšitš oli sel juhul, sõna on teil suur tänu, jah, ma tõstsin selle sinise kaardi ja mul on hea meel, et te olete valmis vastama minu küsimusele. mul lihtsalt tekkis küsimus, et kust äh, selline viha pärit on nende riikide vastu, kes äh, saavad Euroopa Liidust abi ja kes on valmis äh, meiega liituma. miks te olete nii vihane ja kasutate nii palju äh, inetuid sõnu, meie ka saime liitumiseelset abi ja nüüd istume siin teie kõrval teie kolleegidena, nii et ma tõesti ei ole nõus teie seisukohtadega, härra Taadmas, härra Taadmas, ma lihtsalt viitasin tõsiasjale et väga suured summad on eraldatud liitumiseelse abi instrumendi alt nendesse riikidesse, enamus inimesi vähemalt Ühendkuningriigis küll ei ole sellest teadlikud ja seda vaatamata sellele, nii nagu ma ütlesin, et härra Juncker ütles ja mina seda ei öelnud, härra Juncker ütles, et järgmistel vii-, järgmisel viiel aastal keegi ei liitu enam, see on täiesti mõõdetu ja see on tohutu raha raiskamine ja see, ta ku-, kulutatakse asjaks, mis ilmselt mitte kunagi aset ei leia, vähemalt mina küll loodan, et see aset ei leia, eriti mis puudutab Türgi pool. Teil on nüüd veel esitatud üks kaart ja härra Kõrgup sel, see, seekord, kas olete valmis veel vastama? härra Kõrgup sellisel juhul. Lord Dartmouth, kas te ei arva, et äh, te olete tsipa, no ma ütlen tsipa silmakirjalik oma sõnades täna arvestades äh, seda, et äh, millised äh, rahalised probleemid on saatnud Ühendkuningriigi iseseisvusparteid viimastel aastatel, kas te olete ikka kindel, et te tahate teha selliseid märkuseid ja eriti selliste detailide kohta, Öölo Taasmas? ma tahan öelda siinkohal ainult ühte asja see on küll nüüd väga odav äh, lüke, see on täiesti alusetu, mis te ütlete ja ei ole vääriline teie erakonna jaoks, fraktsiooni jaoks äh, ja ei ole vääriline ka teie puhul, ma muidu austan teid väga kõrgelt äh, juhataja, tõstetud on veel üks sinine kaart, aga lubage siiski edasi minna selle aruteluga, sest et me oleme juba ajakavast maas ja ma paluksin, et järgmisena võtab sõna nimekirjas olev härra Štehovski, kellel on poolteist minutit kõneaega. austatud härra juhataja, suur tänu, et ma nüüd sõna sain, proua volinik, härra kontrollikoja president, daamid ja härrad. kõigepealt lubage mul tänada proua Kresslet, ta on esitanud suurepärase raporti. proua Kressle, te olete olnud oma ülesande kõrgusel mina äh, tahaksin tunnustust avaldada meie ametite tööle, meil on kolmkümmend kaks äh, ametit äh,, nendel on väga palju probleeme, läbipaistvus on vähe, huvide konflikt äh,, nad ei ole oma tööd teinud väärikalt äh, ja planeeritud on nende töö ka halvasti, ma sellepärast nendele viitan ähm, on ameteid, mis on olnud edukad nende probleemide lahendamisel, teised ütleme nii, mitte eriti äh, seega minu meelest on väga probleemne näiteks Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi eelarve heakskiitmine, see tuleks edasi lükata, nende töö osas äh, pole me saanud veendavaid tõendeid kahe tuhande kolmeteistkümnenda ega ka tegelikult neljateistkümnenda aasta kohta. Nende raamatupidasli, raamatupidamislik olukord oli täiesti vastuvõetamatu, eelarvet täideti väga halvasti ja sellel instituudil oli probleeme ka ülekannete ex-ante äh, kinnitamisega ja Kontrollikoda on isegi viidanud sellele, et hankemenetluses on olnud probleeme Äh, vahendite ärakasutamissuutlikkus on olnud väike, nii et siin on paranemisruum ikka veel väga suur. nüüd teisalt Frontex, äh, millel on olnud raskuseid äh, rahastamisega peaks saama oma eelarve täitmisele kinnituse, sest Frontex on väga-väga oluline institutsioon, arvestades praegu toimuvat Vahemerel. härra Voon, teie olete järgmisena kõnelejate nimekirjas suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada Kontrollikoda tehtud äh, töö eest äh, selle eelarve mm, täitmise menetluse korras, mina olen variraportöör ametite eelarvete täitmise osas ja sellepärast nendele keskendun. kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest ja ütleksin, et äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon lähtub eelarve kontrolli komisjoni seisukohtadest ja on valmis toetama kõiki, kõikide ametite eelarve täitmist, välja arvatud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiatsiooni EIT osas, loodetavasti EIT järgnevatel kuudel teeb jõupingutusi selleks, et sellel aastal oleks võimalik veel nende osas ka heakskiitev otsus anda. sotsiaaldemokraat on sots-, horisontaalsesse raportisse esitanud muudatusettepanekuid, eriti personaliküsimuses, näiteks me oleme vastu sellele, et Eh, surutakse peale personalikärped, eh, mis on eh, suuremad kui need, mis esialgu kokku lepiti. meie nägime esialgu ette märkuse, tähendab, me oleme näinud ette sellised kärped, mis tähendavad seda, et ametid ei suuda oma mandaati täita mõned äh, ametid äh,, läbi ametite võrgu on meieni jõudnud see info, on juba praegu raskustega maadlemas, sest neil ei ole lihtsalt äh, piisavalt töötajaid äh, personali osas äh, tuleb äh, kärpemäärad kokku leppida iga üksiku ameti puhul, mitte mingisugustele suvalistele mm, arvudele või, või kärvetele keskenduda. meie arvame, et need ametid, kes äh, saavad trahvidest eelarvet, peaksid natukene paindlikumalt saama oma personali küsimused lahendada. järgmisena härra Suulik, üks minut, palun. suur tänu austatud äh, proua volinik, ähm, Euroopa kontrolli, kontrollikoda äh, on saja neljakümne miljoni eurose eelarvega äh, institutsioon ning me saame selle eest aruande. mis on tähtis ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saadeti neliteist äh, avaldust ka Olafile, täpselt sama palju kui mina üksiku parlamendiliikmena siin. Äh, korruptsiooni on niivõrd palju, sellepärast et inimesed arvavad, et äh, raha sajab neile lihtsalt taevast sülle. tegemist on tõepoolest häbiplekiga, kui kontrollikoda nii suure eelarve juures äh, ainult äh, kümneid äh, äh, kaebusi saadab Olafile, samas probleeme on peaaegu iga projektiga. kontrollikoda ise on suurepärane näide ebakorrektsetest reeglite ja raha rakendamiseks Euroopa Liidus. härra Gerbrandi, palun järgmisena suur tänu, eesistuja ma tahaksin tänada Kontrollikoda selle iga-aastase aruande eest, eriti tänulik ma olen sellepärast, et Euroopa Liidu eelarvega on üks põhimõtteline probleem meil, millele Kontrollikoda viitas, see ei ole piisavalt tulemuspõhine see on peamine järeldus, mis aruandes tehakse. liikmesriikides äh, on mantraks kasuta või äh, kaota Euroopa Liidus äh, tulemustele absoluutselt tähelepanu ei pöörata, ma toon teile kaks eriaruannet näiteks, äh, mille koostas Kontrollikoda eelmisel aastal, kus äh, tulemused on jahmatavad. kõigepealt toidutöötlustööstusele antud ähm, programmi vahendid, mis ulatuvad viie-kuue miljardini ja siis Maaelu Arengufondid üks projekt nende alt, äh, mis läks kümme miljonit maksma, kuusteist miljonit kokku, äh, aga mitte midagi ei ole selle raha eest saadud, mitte midagi ei ole võimalik välja tuua, et mis selle rahaga tehti. selliste asjadega tuleb tegeleda kiiresti, nii kiiresti kui võimalik, me peame radikaalselt üle vaatama eelarve haldamise Euroopa Liidus ja sellepärast mul ongi nii hea meel, et eelarve kontrolli komisjonis on kuulda võetud minu ettepanekut, mina tegin nimelt ettepaneku, et meil peaks olema nõukogu, nõu, nõuandev kogu ja tundub, et see hakkabki tööle. kolleeg Javor, palun järgnevalt, daamid ja härrad, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele asjale, mis puudutab eh, eelarve täitmisele eh, heakskiidu andmist. üks asi neist on läbipaistvus see aruanne on läbipaistvuse saavutamisel ainult pisikene samm, aga palju on vaja veel samme sel teel astuda. me peame parlamenti muutma läbipaistvamaks, me peame tagama, et et hüvitised oleksid läbipaistvamini jagatud, me peame tekstis tegema parendusi, aga igal juhul on vaja liikuda edasi. teiseks tahaksin juhtida tähele, tähelepanu sellele, et äh, kui me räägime parlamendist, siis meil ei ole äh, vaja äh, läbi rääkida aasta lõpul, aga mitte ainult, vaid me peaksime tegelikult ka omaenda CO2 heitkoguseid vähendama, mis tähendab ka muidugi eelarvelisi kokkuhoiuvõimalusi. mis puudutab meie ameteid siis ma tahaksin nimetada kahte ametit, Frontexit ning viimaste nädalate tragöödiad äh, rõhutavad seda, kuivõrd äh, tähtis Frontex on ning äh, ka see, et Frontexi rahastamine jätkuks. aga jällegi näeme me siin läbipaistvuse puudumist me saame Frontexi eelarvet suurendada ainult siis, kui nad saavad tagada meile vajalikud teenused. kolleeg Marinescu, palun. suur tänu, juhataja. rahvapartei toetab äh, Avera äh, avaliku ja erasektori partnerlusi, Avera partnerlused on andnud suurepäraseid äh, tulemusi ja see on Euroopa kodanikele hüveks, see süsteem on hea ning seda tuleks toetada täna räägime me kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist seitsme ameti puhul eh, ja me oleme siin eh, kolme puhul ka oma arvamuse eh, avaldanud. eelarve kontroll paneb ette, et kolme puhul peaks olema heakskiidu andmine, tuleks edasi lükata me palume, et Kontrollikoda eh, eh, oma EXPO-st eh, analüüsis peaks just jälgima neid kolme. komisjon peaks need kolm Avera partnerluse ametit läbi vaatama. Neile on praegu eelarvekomisjonilt ei ole heakskiitu antud ning äh, Avera partnerluste puhul tuleb partnerid äh, luubi alla võtta ning äh, minu ettepanek on, et kõik partnerid tuleks kõikides järelevalve- ja seiredokumentides ära nimetada nimepidi ning kaks ettevõtet eriti peaks üle kontrollitama ütleb kõneleja. nüüd saab sõna proua Kadenbach. suur tänu, juhataja, suur tänu, volinik. me oleme täna juba rääkinud päris palju sellest, mis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarvest ei ole hästi läinud ja neli protsendine veamäär ei ole kindlasti põhjus rõõmustamiseks Äh, ja me peame tuleviku tarveks äh, panema kokku kontrollraporti ja seetõttu ma tänan kõigepealt äh, hea koostöö eest Kontrollikoda, nad viitavad mineviku vigadele, aga nad viitavad ka sellele, mis tuleb teha tulevikus teisiti ja sellepärast peaksin ma rõhutada et, et üheksakümmend kuus protsenti on ju hästi, programmid on hästi toiminud, liikmesriigid, ametid ja kõik ootused, mis neile on pandud, on täitnud nii et äh, programmid on äh, ellu viidud. me peame vaatama neid asju, mis on hästi läinud ja nendest asjadest õppima ning vigade kohad äh, tuleb ka üle vaadata, mida saaks tulevikus paremini teha. me oleme rääkinud täna palju bürokraatia vähendamisest, vaja on bürokraatia vaest lähenemist ja ligipääsu Euroopa rahavahenditele ilma veamääradeta. meil on vaja kontrolli, aga meil on vaja eelkõige ka äh, selliseid võimalusi, mis äh, tulevikus töötavad. järgnevalt kolleeg Zeller, palun. austatud äh, juhataja, hea uudis komisjonile on see, et eelarve täitmisele heakskiidu äh, andmine kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa Arengufondi kaheksandaks, üheksandaks ja kümnendaks eelarveks on tagatud kontrollikoda on samas öelnud, et programmide elluviimisel on probleeme ning et arengupoliitilised eesmärgid ja kas need on saavutatud sihtriikides, on küsitavad. eelarvet tuleb tulevikus paremini kontrollida ning seda ei tuleks kasutada sellises suurusjärgus nagu siiamaani Euroopa Arengufond on aga eriline fond Euroopa Liidus kui äh, välispoliitika, see, see on eraldiseisev amet, kuigi välispoliitika äh, elluviimiseks vajalikud rahad on Euroopa Liidu üldeelarvest. Äh, meil on milleeniumi arengu äh, eesmärkide äh, uus seadmine ÜRO tasandil, samuti Cotonou lepingu ülerääkimine pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja mitmeaastane finantsraamistik tulevikus äh, peaks olema eesmärgid, et arengupoliitikal Euroopa Liidus oleks parem sidusus ja ka liikmesriikide panus sellesse. Euroopa arengufondi eesmärk peaks olema Euroopa Liidu üldeelarves ja seda peaks juhtima äh, parema läbipaistvuse põhimõtete järgi, aitäh! suur tänu, järgnevalt saab sõna kolleeg Novakov, palun, pooleteiseks minutiks. suur tänu, juhataja! mina olin vaid kaheksa aastat vana, kui Bulgaarias äh, oli moodsa ajaloo kõige raskem kriis, äh, ainult mõned valitsusorganid äh, toimisid ja inimeste, tavainimeste ees olid väga suured väljakutsed. väga palju aega on sellest möödunud, me oleme omad õppetunnid kätte saanud, nüüd on Bulgaaria olnud juba aastaid, mitu aastat ka Euroopa Liidu liikmesriik ja me näeme tulemusi, näeme edulugusid ning ma arvan, et meie debatt täna peaks äh, keskenduma rohkem sellele, mis on olnud hästi. Euroopa Komisjoni andmete järgi äh, Bulgaaria võtab äh, kasutab ära umbes seitsekümmend viis protsenti ette nähtud Euroopa tõukefondi rahadest. Ähm, kriitikat on saanud meie arengu, maaelu arenguprogramm, aga kasusaajad sellest on saanud seitse miljonit, seitse miljonit eraldatud Euroopa Liidu kalandusfondi eelarvest, ma arvan, et erinevad organid, ametid töötavad meie koduriigis väga hästi, tulevikuraportid seda kindlasti näitavad, tahan tänada äh, professionaalse lähenemise eest ka äh, proua Kreslet. edasi läheme vaba mikrofoni mene-, äh, vooru juurde ning äh, härra Marias saab sõna üheks minutiks. lugupeetud juhataja, tänaõhtune arutelu annab mulle võimaluse rääkida Euroopa e, ENISA ameti mm, ajaloost Kreekas. mina nägin omal ajal, kuidas teatud ametites püüdi Enissat Kreekast ja Kreetalt välja ajada. me võitlesime kohalike ametivõimudega selleks, et sellist toimimist peatada. mõned püüdsid samuti jätta ainult äh, säilitada meie nelja tuhande viiesajal ruutmeetril kaheksakümmend kümmet inimest ja ülejäänud äh, personal mujale viia, nii et mõned inimesed püüdsid Enisat tuua ka Brüsselisse, kuid need jõupingutused kukkusid läbi. proua Georgieva ja Kontrollikoda peaksid hoolikalt seda olukorda Enisega seoses kaaluma. ma ei kavatse hääletada Enisa puhul eelarve täitmisele heakskiitu anda ja kutsun ka teisi kolleege üles samamoodi toimima. aitäh, väga raske on rääkida erinevast, viiekümne kahest erinevast eelarve täitmisest, ütleb härra Jakovtšitš, kuid väga hea oleks neid ettepanekuid lugeda, sellepärast et neist võib väga palju õppida Euroopa Liidu ametite toimimise kohta. mina palusin sõna selleks, et tõstatada Euroopa Liidu usaldusväärsuse küsimus, kõigepealt meie ametite usaldusväärsuse kohta, nii et kõik need soovitused on meie ees mitte selleks, et me hääletaksime heakskiidu andmise vastu, vaid sellepärast, et me mõtleksime selle peale, mida saaks parandada. teine probleem on seotud sellega, kui me lõpetame maksete tegemise ühtekuuluvuspoliitika raames, sellepärast et need inimesed, kes tahavad rohkem Euroopat, on need, kes kasutavad just ühtekuuluvuspoliitika instrumente. proua Rivasi, üks minut, palun aitäh, juhataja minul on hea meel selle kontrollikoja raporti üle ja eriti ühel teemal, mida ma hästi tunnen, sellepärast et meil on Euroopa delegatsioon, kes käis Katarašis ja see puudutab ITER-i haldust sellepärast, et ühelt poolt näeme, et komis-, et eelarve kontrolli komisjon ei hääletanud eelarve täitmise heakskiidu poolt, kuid tegemist on projektiga, mis on läbipaistmatu, sellepärast et siin ei ole ähm, ameti töökorralduse puhul läbipaistvust äh, kahe tuhande kuuendast aastast peale on eelarve tõusnud viieteist miljoni euroni ja samuti nõutakse kolmekümmet lisaaastat selleks, et rahastada ITER-i projekte. tegemist on ka hüpoteetilise projektiga ja ma leian, et äh, heakskiidu tagasilükkamine aitab vastata parlamendi mureküsimustele selle projekti haldamise puhul ja ma leian, et kontrollikoja analüüs on väga hea vahend selleks, et parlamendisaadikud saaksid konkreetseid vastuseid oma küsimustele. proua Kadenbach, kuigi te saite juba sõna, teeme teie poole eraldi. suur tänu, tänu ma ei taha mitte ainult enda nimel täna rääkida, vaid ma räägin väga paljude inimeste nimel, kes on mulle saatnud kirju seo-, seonduva tänase muudatusettepanekuga kakskümmend seitse, mis puudutab põgenike abistamist äh, Timdufi laagris äh, Alžeerias. Äh, ma tahaksin paluda veel kord seda muudatusettepanekut toetada homsel hääletusel, me räägime siin ikkagi inimestest, kes aastaid on, sõltuvad olnud humanitaarabist, me ei tohi neid jätta hätta, me peame neid toetama ja me peame oma panuse eurooplastena siin andma, aitäh eh,. Eh, eh, proszę o zabranie głosu panią poseł Silva Caldeira. Ja nüüd palun härra Silva Cardeira. aitäh, juhataja. lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin teha paar märkust, et kontrollikoja poolt see arutelu kokku võtta. kõigepealt tahaksin tänada neid, kes aitasid kaasa Euroopa Liit, Euroopa Liidu eelarve kontrollile institutsioonides ja ametites. Euroopa Liidu eelarve puhul on üks suur väljakutse, mis tuleb täita, mis tuleb ületada Euroopa Komisjoni ja ametite puhul kuid loomulikult peavad kõik institutsioonid selle suure eesmärgi nimel töötama. meie omalt poolt Kontrollikojas usume, et ka meie peame rohkem rõhutama tulemuslikkust oma iga-aastases raportis. samuti kavatseme rohkem ressursse rakendada selleks, et tagada sellele kojale õigeaegsed ja kõrgekvaliteedilised eriraportid nendes valdkondades, mis on Euroopa Liidu ja selle kodanike jaoks kõige olulisemad. ja lõppkokkuvõttes, härra juhataja, võttes arvesse Kontrollikoja enda eelarve heakskiitmisega seotud soovitusi, lubame teile, et teeme tihedat koostööd selleks, et meie institutsioonide vaheline ühistöö tooks endaga kaasa kõik need tulemused, mida me täna siin mainisime ja ma arvan, et see on Euroopa Liidu kodanike jaoks kõige olulisem, aitäh. aitäh, Euroopa Komisjoni nimel saab sõna proua Georgieva, palun. aitäh ja aitäh nendele parlamendiliikmetele, kes selles arutelus osalesid ja ka nendele, kes panustasid sellesse töösse, mille tulemuseks tänane arutelu oli. ma olen väga tänulik teie panuste eest ja nii, nagu tegime Kontrollikoja raporti puhul, vaatame hoolikalt läbi ka selle raporti soovitused, kui see homme hääletusele läheb ja kasutame iga võimalust, et neid soovitusi ellu rakendada, sest kõige olulisem on arutelu reaalsuseks pööramine. nüüd peavad liikmesriigid aitama kaasa selle olukorra parandamisele, kuidas me kodanike raha kulutame. lõpetan kolme märkusega. kõigepealt õpime oma kogemustest. seda mainisid siin paljud tegemist on kohustusega, mis on, lasub nii komisjoni kui ka ühisvastutusprojektide puhul liikmesriikide õlul. õpime headest kogemustest ja õpime ka halbadest kogemustest. me tahaksime jätkata samas vaimus selleks, et välja tuua need asjad, mis töötavad ja neid kõrgelt hinnata edu toob endaga kaasa edu, peame ka õppima sellest, mis ei tööta ja siis pead parandama. teine märkus puudutab metodoloogiat. meie oleme nüüd murdepunktis, kus peame astuma suure sammu tasakaalu poole tulemuslik oskuse ja tingimustele vastavuse vahel. tegemist ei ole lihtsa küsimusega, tegemist ei ole vähetähtsa küsimusega. tulemuslikkuse mõõtmine näiteks koolis käimise puhul on lihtne, kuid äh, investeeringute mõju hindamine VKE-dele ja töökohtadele ning majanduskasvule on palju raskem selle mõõtmine, kuidas maapiirkondade teed aitavad kaasa maapiirkondade elanike kaasamisele riiklikusse ja Euroopa Liidu majandusse, on palju raskem. samuti on risk, kui me räägime tulemuslikkusest, et raha suunatakse sellesse, mida on lihtne mõõta, selle asemel, et suunata seda sinnesse, nendesse valdkondadesse, mis on kõige olulisemad meie majanduse ja Euroopa Liidu kodanike jaoks. sellepärast on mul väga hea meel, et parlament ja kontrollikoda, eh, liikmesriigid ning nõukogu soovivad tulemuslikkuse kallal töötada. ma rõhutan seda, sest kui me seda õigesti teeme, siis tooks see väga palju kasu kaasa meie majandusele. kui me seda õigesti ei tee, siis häbi meile. nii et äh, tehkem koostööd selleks, et tagada õige metodoloogia ja selleks, et me õpiksime ühiselt oma vigadest. ja kolmandaks tahtsin vastata neile, kes rääkisid sellest kasust, mida Euroopa Liidu raha endaga kaasa toob. see kasu on väga suur, ma olen, käisin paar päeva tagasi Lätis, kus seda ise nägin ja siis Euroopa asjade parlamendi komisjoni esimees ütles mulle, kuidas Lätis ei ole enam võimalik ära tunda neid koole, mis on nüüd muutnud, muudetud kaasaegseteks kaheksasada õpilast äh, käivad koolis tänu Euroopa Liidu rahale. Lätis on ka nüüd äh, kaasaegne lennujaam, mis lubab äh, palju tihedamat liiklust, linnades ei ole võimalik ära tunda tänavaid ja maapiirkondades on palju tehtud investeeringuid ning linnast on saanud palju parem elukeskkond. sama kogemus on mul olnud ka oma koduriigis. nii et kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest siis, siis neli koma seitse protsenti veamäära on väga kõrge, kuid üheksakümnel koma viiel protsendil juhtudest oleme oma tulemusi saavutanud ja me peame tulemusi tugevdama nii palju kui võimalik. proua Kressle, see, mida teie tegite, on väga selge ja professionaalne ja niimoodi ja samamoodi võin öelda ka äh, raportööride ja variraportööride töö kohta. me oleme väga tänulikud nende jõupingutuste eest ja ma lähen nüüd komisjoni tagasi oma kolleegide juurde ja ütlen neile väga lihtsalt, kasutagem paremini maksumaksjate raha, aitäh. aitäh, proua volinik. nõukogu nimel saab sõna härra Jaanis Reis, palun. aitäh lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. see arutelu näitab, et meile kõigile teeb muret, teevad muret teatud küsimused ja me peame tuginema kontrollikoja raportile ja et palju on vaja veel ära teha. me ei pea piirduma ainult kommentaaridega ma arvan, et igaüks peab vastutuse võtma. kui me räägime eelarve täitmise heakskiidust nõukogu ja parlamendi puhul, siis tahaksin rõhutada, et nõukogu täidab oma kohustusi vastavalt kolmesaja üheksateistkümnendale Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile. me oleme valmis arutama seda mehhanismi, kuidas me teeme koostööd nõukogu ja parlamendi vahel. ja panime tähele ka parlamendi üleskutset luua moodus vivendi, mis on kirjas parlamendi resolutsioonis kahe tuhande oktoobrikuust. kui me kohtusime veebruarikuus, siis proua Kressle mainis, et Läti veamäär on üks väiksemaid Euroopa Liidus, üks protsent. ma mõistan täielikult, miks parlamendisaadikud tunnevad muret kõrge veamäära pärast. nõukogu märgib samuti ära kahetsusega selle olukorra, sellepärast soovid üritame korrektiivseid ja ennetavaid meetmeid rakendada selleks, et olukorda parandada. samuti tahaksin lisada, et paljud kõnelejad mainisid, et me räägime siin eelnevast ähm, planeerimisperioodist ja me eeldame, et rangemad kontrollimeetmed ja menetlused, mis on ette nähtud programmi perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, toovad endaga kaasa madalama veamäära. lõppkokkuvõttes soovisin rõhutada, et ähm, eelarve täitmise heakskiitmine on oluline vahend, et saavutada konkreetseid tulemusi. meil on vaja majanduskasvu, tööhõivet ja investeeringuid. meil on vaja tugevat ettevõtlust ja rohkem konkurentsivõimet. me ei saa lubada endale seda, et raiskame Euroopa raha, me peame olema vastutavad oma kodanike ja maksumaksjate ees. peame kontrollima Euroopa fondide raha ja peame parandama nende fondide kasutamist selleks, et saavutada oodatud tulemusi. daamid ja härrad, lugupeetud esimees, aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra minister! nüüd on aeg anda sõna raportööridele, kõigepealt proua Gressle, palun. juhataja suur tänu väga äh, selgete sõnade eest äh, ja äh, peame neid silmas. me oleme väga tänulikud selle eest, et te tulite. mitte iga nõukogu eesistuja ei ole saanud selle ülesandega hakkama ja te ütlesite väga selgete sõnadega, mille osas me saame teile loota. me loodame teile ja teie järeltulijatele Eh, nii et eh, Läti eesistuja on väga selge sõnumi. kolleegid Kadenbach ja kõik, kes rääkisid Tindufi eh, laagrist, ma tahtsin veel öelda, et mitte keegi ei nõua sätetes, et Tindufi abi vähendataks, me nõuame aga, et seal oleks konkreetne põgenike ülelugemine, et teada, palju seal inimesi on Äh, praegu on nendest andmetest puudu, seda me kritiseerimegi, nii et me nõuame seda, et me anname äh, abi konkreetsete inimeste eest ja me tahame teada, palju seal inimesi on. Äh, mitte keegi ei taha Tindufi abist ilma jätta, aga me ei taha abi anda, kui me ei tea täpselt, kellele need põgenikud, kes kurbades oludes seal viit-, viibivad, nad peavad Euroopa Liidu äh, vigade eest minevikus äh, maksma, sellele äh, veale minevikus me ka viitame. proua Georgievaga oleme seda arutanud ja nüüd on ka EGO peadirektoraat sinna visiiti tegemas, nii et tulevikus enam nii ei juhtuks. me muudatusettepanekusse kakskümmend seitse seda teeme, palun seda tagasi lükata, see muudatusettepanek kakskümmend seitse ei aita mitte kuidagi äh, meie eesmärgile kaasa. nii et me ei tee endale mingisugust teenet, kui me seda liiga kergemeelselt äh, siin diskuteerime. tahaksin veel lisaks öelda, et me tuleme jagatud juhtimise ja kontrollisüsteemi äh, juurde, meil on vaja usaldusväärseid andmeid ja ma äh, palun komisjoni tõsiselt võtta neid aspekte Äh, makseid äh, tuleb äh, edastada kohtadesse, kus Euroopa Liidu lisandväärtus on näha, tulemusi peab näha olema ja seda peab järgmistel aastatel ka lihtsamaks tegema, seda protsessi, aitäh! suur tänu, proua Kressle! järgmisena annaksime sõna proua Vabajovale. suur tänu, härra juhataja, mul on väga hea meel, et kuulda oli siin täna seda, et homsega see heakskiitmise protsess ei lõppe, vaid et tegemist on pika projektiga. mina olen Euroopa Arengufondi osas raportööriks ja heakskiitmine on otseselt seotud selle fondi tulevikuga meie toetame seda, et prioriteedid oleks läbipaistvalt paika pandud tulevase arengufondi jaoks. ma tooksin välja kolm peamist punkti. kõigepealt äh, rahastamisinstrumendid peaks olema võrreldavad nendega, mida kasutatakse eelarveperioodil kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, see tähendab seda, et keskenduda tuleb tõhususele ja läbipaistvusele. teiseks, oluline on see, et suured riskid on kasusaaja riikides ja meie aruanded peaksid äh, seda fakti ka arvesse võtma ja kolmandaks minu ettepanek on, et Euroopa Arengufond peaks olema eh, toodud Euroopa Liidu eelarvesse, peaks olema paindlikumad tingimused selleks, et neid vahendeid oleks võimalik kasutada kohe ja vastavalt tekkinud olukorrale. lubage tänada siin Kontrollikoda komisjoni koostöö eest eh, kogu protsessi vältel, mina saan kõikidele oma küsimustele vastused ja tahaksin ühtlasi tänada eelarve kontrolli komisjoni ja tahaksin tänada ka ALDE meeskonda, omaenda meeskonda ja kõiki kolleege komisjonides ja eriti suur tänu kolleeg Kresslele. viiskümmend kaks raportit on esitatud heakskiidumenetluse all iga nädal aastas, seega iga nädala kohta aastas üks raport ja äh, me peaksime tunnistama seda, et eelarve kontrolli komisjon on teeninud Euroopa Liitu väga hästi ja mul on hea meel sinna komisjoniga kuuluda tahaksin tänada kõiki variraportööre üles näidatud koostöö eest, tulemus on hea ja muudatusettepanekuid ei edastatud äh, viimasesse versiooni ja see on juba iseenesest suur samm edasi. suur tänu, proua Tlabajova. järgmisena saab sõna härra Barnjov. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik äh,. Äh, kontrollikoja president, kõigepealt paari sõnaga ma vastaksin või täiustaksin mõningaid seisukohti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi eelarve täitmise kohta, kõigepealt äh, äh filmiauhind äh, siis jah, seda Lux auhinda tuleks toetada, sellega Euroopa Parlament võtab väga selged äh, ähm,, saadab välja selge sõnumi äh, nimelt äh, selle läbi me äh, auhindame neid inimesi, kes peegeldavad meie ühiskonda tänast ja see on osa meie kultuurilisest identiteedist. ma tahaksin toetada ka Euroopa ajaloomaja projekti. mõned äh, on siin öelnud ekslikult, et tuleks sellest projektist loobuda. ei, tuleb öelda sellele äh, rahvas, kes ei mäleta minevikku, on tulevikuta, see on mõte, mida me tuleme, mida tuleb kaitsta ja sellepärast tuleb toetada ka Euroopa ajaloo maja ja nüüd siis härra Valli teie märkused, härra Valli ütles, et tuleb vähendada, võib-olla isegi täiesti peatada Euroopa erakondade rahastamine. no demokraatiat me ju siin kaitseme me ei ole siin ainult kohaliku tasandi esindajad, teie Viie Tärni liikumine võib-olla on selline liikumine, meie oleme kõik siin internatsionalistid ja me peame öö, äh, hoolt kandma selle eest, et me oma debattides vaataksime kaugemale kohalikest probleemidest ja oma rahaliste vahenditena, vahenditega me tahame hoida elus demokraatiat ka sellel tasandil. tulen tagasi ühe poleemika juurde, millest äh, räägiti härra Artmus äh, Atmos äh, ja ütles, et ütles välja asju, mis on väga populistlik, populistlikud ja tegelikult õõnestavad meie tublide raportööride tööd härra Kirkhope, see, mis ta ütles, ütles maha täp-, täpselt õige asja, silmakirjalikkus ähm, on see, mida esindab siin Ühendkuningriigi iseseisvuspartei. ja ma toetan seda, kes nõuavad suuremat läbipaistvust, sellele ma oma esimeses sõnavõtus viitasin ja nüüd siis äh, on meil võimalik äh, näidata selle ähm, raamistikuga nii mõndagi, aga see ei ole äh, lõpp äh, Francois Mitterrand ütles, et kus äh, on soov, seal leitakse ka lahendus äh, ja äh, ma loodan, et homme võidavad kõik need, kes loodavad tee leida. suur tänu, härra Barnjov. ja nüüd saab sõna kolleeg Vistisen. härra Vistisen, palun võtke sõna härra Fistisseni polegi saalis. sellega on see arutelu lõppenud ja need hääle, raportid kõik on hääletusel homne päev. ja järgmine päevakorrapunkt proua Chartier raport noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed